Raportöör... kuna raportöör on kohal, härra Olbricht on olemas, alustagem. So, meine Damen und Herren. daamid ja härrad, ma tervitan teid siin pärast Äh, lõunasel äh, osal meie koosolekust Jean Artui hommikupoolikul teatas, et ta pärastlõunat ei saa tulla meie hulka ja sellepärast on mul nüüd hea meel tema eest juhatada meie koosolekut. kõigepealt on meil üks päevakorrapunkt, millele meil on äh, ette nähtud piisavalt aega aruteluks ja see puudutab paindlikkust mitmeaastase finantsraamistikuga seoses ja ma tervitan Eulalia Rubiot ja härra Peter Beckerit. mul on hea meel, et tulite meile külla. ja tahate meid oma mõtetega aidata meil on ka kaks eh, kirjalikku dokumenti teilt saabunud sel teemal. ja ma annan ka Richard Crowle õigustalituselt sõna. Nemad tegid seal ühe uuringu. ja vaatan ka Jan Olbrichti poole, kas teie soovite kõigepealt sõna saada? Yes, uh, thank you jah, ma tänan. jah, täna ma olen siin kahesuguses rollis, e, sest kolleeg ei ole kohal ja tema asemel ka Isabel Toma ja enda nimel e, võtan nüüd sõna. jah, lühike sissejuhatus selle kohta, kuhu me oleme välja jõudnud. me oma algatusraportit praegu koostame ja see läheb veebruaris eelarvekomisjonis hääletusele. ja selles meie dokumendis äh, on aluseks mõned äh, põhielemendid parlamendi äh, ettepanekust vahe ülevaatuse kohta teiseks meie resolutsioon MFF-i tulevikust on aluseks ja kolmandaks valdkondlikud komisjonid töötavad praegu oma arvamuste kallal, mis puudutavad järgmist MFF-i. meie dokumendis kõigepealt toome ära üldised märkused, mis puudutavad eelarve laadi ja ülesehitust ja samuti kestust aga käsitleme ka neid elemente, mm, mis puudutavad kogu äh, MFF-i ja sealhulgas ka paindlikkust. Euroopa Liidu eelarve paindlikkust, miks me sellest räägime, me üritame kohe alguses äh, tõestada, et paindlikkuse tugevdamine eelarves, äh, eelarve muutmine avatumaks ja seitsme aasta jooksul ka ümberkujundatavaks on need elemendid, mille kohta me oleme teinud omapoolsed ettepanekud. nii et paindlikkus öö, millised instrumendid hästi toimivad, milliseid tuleks korrigeerida, milliseid tuleks remontida lausa ja võib-olla meil on vaja uudsugust paindlikkust, mm, uut instrumenti, uusi elemente. ja küsimus on selles, et mis meie silmis tõesti toimib ja mida peaks muutma paindlikkuse osas. teiseks, eh, ühenduse eelarve ühtsus, kui me räägime eelarve ühtsusest, ja mõtleme eh, oma komisjonis tehtu peale, me oleme ikka ja jälle näinud, kuivõrd keeruline kogu see finantsstruktuur on ja ma ei ütle eelarvestruktuur, vaid eh, finantsstruktuur just. ühelt poolt see finantsstruktuur hõlmab eelarvet, teiselt poolt veel teisigi elemente, mis eelarvega seonduvad. nii et eh, siin on terve kogum erinevatest elementidest, mis on omavahel seotud. ja nagu te teate väga hästi, me tahame eh, korralikku ülevaadet. Eh, eelarves me tahame ju tegevuspoliitikat kajastada. ja sellisel juhul tuleb mõelda, millised instrumendid meil on nende poliitikate jaoks, mis on ära otsustatud aluslepingus ja mille kallal me üheskoos tööd teeme. ja küsimus on ka, et millist rolli etendavad välisinstrumendid ja ausalt öeldes, kas meil neid vajagi on? ja kas on võimalik erinevad äh, välisfinantseerimisinstrumendid kõik eelarvesse ja äh, ja kui me nüüd mõned eelarvesse sisse võtame, ilma et me muudaksime ülemmäärasid, siis see võib tegelikult äh, hävitada eelarve ja seepärast ongi küsimus, kas seda on vaja teha kas see lisab paindlikkust või hm, eh, midagi juurde ei annagi. Eh, see tähendab, et meil on ikka rohkem ja rohkem instrumente, mille üle meil kontroll puudub. ja veel, eh, millist rolli etendavad need instrumendid? ja kas meil on ikka kontroll siin valitud institutsioonina nende instrumentide üle? võib-olla liikmesriigid tahavadki, et kontrolli ei oleks meiepoolset. Need on need kaks teemat, mis tänase kuulamise objektiks on. kõigepealt paindlikkus uue MFF-i kontekstis ja teiseks eelarve ühtsus. ja ma loodan, et me saame siin mitte uut infot, vaid uusi ettepanekuid, mille me millised me saaksime siis panna oma dokumenti. suur tänu, härra Olbrecht. proua Rubio, teil on nüüd ülevaade nendest paljudest küsimustest, mida mitte ainult raportöör ei taha käsitleda, vaid kogu komisjon. ja me loodame, et te mõnele küsimusele ka vastuse leiate. palun, teil on sõna. ma tänan jah, ma tutvustan äh, järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ja räägin paindlikkusest. annan teile ülevaate oma ettekandest, kõigepealt ma räägin äh, jah, üldisest lähenemisviisist MFF-ile meil paluti, et me käsitleksime ka konkreetset teemat, nimelt paindlikkust, seda ma ka teen, räägin ka, kuidas need paindlikkuse äh, sätted on senini toiminud MFFis ja siis räägin ka paindlikkuse kasutamisest konkreetsemalt MFFis ja ka räägin ettepanekutest, kuidas suurendada paindlikkust järgmises MFFis. ja äh, ma tahaksin äh, kõigepealt rääkida lühidalt sellest, millised on peamised väljakutsed MFF-iga seoses. jah, meil on kaks väljakutset, millega me peame tegelema, see on siis topeltväljakutse, kõigepealt Brexitist tekkinud äh, alaline lünk, jah, Ühendkuningriik on olnud netopanustaja, kümme miljardit aastas äh, ja see tähendab, teine väljakutse on see, et meil on uued valdkonnad, integratsioon, kaitse, julgeolek mida tuleb ka finantseerida ja kuidas seda nüüd teha, see ei ole lihtne. jah, üks soovitav viis on leida uusi sissetulekuallikaid, aga kui meil on ka uued ressursid ja praegune kulutustase eh, säilib, siis tuleb ka ümberpaigutusi teha uutesse valdkondadesse. ja selleks on vaja intelligentselt reformida need kaks kaks valdkonda <clears throat> ja vähendada seejuures ka üldiseid kulutusi. jah, <clears throat> ma ei tea, et kas meil aastal kaks tuhat üheksateist on mingid stsenaariumid välja pakkuda, võib-olla selline ülemineku MFF on üks lahendus Eh, meil ei ole lihtsalt aega, võib-olla ma eksin, aga olen pisut skeptiline selles osas, et suuri reforme saaks läbi viia nendes kahes poliitilises valdkonnas nii lühikese ajaga, arvestades veel, et parlamendivalimised on ka eelseismas. jah, reformid ei tarvitse eh, õigel ajal jõustuda järgmise MFF-iga ja teine, et võib-olla mõned reformid läbi viia ja ressursid ümber paigutada vanadest valdkondadest uutesse ja siis eh, omavahendite süsteemi samuti asuda eh, remontima kapitaalselt. Eh, tõenäoliselt kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuks seda täita ei õnnestu. tuleme nüüd paindlikkuse sätete juurde. paindlikkus MFF-is, see on, oli väga aktuaalne teema viimase MFF-i läbirääkimise protsessi ajal. Te teate seda ja asi natuke paranes Äh, paindlikkussätted äh, võeti kasutusele, et maksimeerida äh, varude kasutamist, meil on see üldvaru maksete ja ka kohustuste osas ette nähtud ja ka ettenägematute kulutuste varu, need on meil kõik olemas, need on, meil on ka integreeritud paindlikkus kulutusprogrammide puhul. nüüd nüüd, eh, kuidas need kolm <clears throat> muutujat eh, toimivad MFF-is? kui me vaatame, millised on eriinstrumendid eh, väljaspool MFF-i ja kuidas neid on muudatud, me oleme väga palju kasutanud paindlikkusinstrumente, <clears throat> see on olnud kõige huvipakkuvam äh, ja praktilisem, et kasutada just eh, eriinstrumente selleks, et reageerida pagulaskriisile. kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist tehti seda, kaks tuhat kuusteist lausa ammendati eh, olemasolevad ressursid paindlikkuse instrumendi alt. aga teiste instrumentide osas on eh, tagasihoidlikum olnud kasutus ja veel üks asi, mida peab arvestama, kui me anules, analüüsime instrumentide kasutamisest, nimelt MFF määrus ei öelnud selgelt, kuidas kohelda makseid, eh, mida tehakse nendest instrumentidest ja eh, kas need tuleb panna ülemmäärast allapoole või ülespoole. komisjon oli seisukohal, et nad tuleb paigutada ülemmääradest väljapoole ja see oli hea otsus minu arvates, sest kui me pannuks nad öö, eh, ülemäärade alla, siis tähendab seda, et iga kord, kui võetakse kasutusele need instrumendid, siis varud kahanevad järgmistel aastatel. ja sellega kammitsetakse nende vahendite kasutamist ja mul on siin tabelid instrumentide kohta, kui te olete huvitatud, siis vaadake ja võite küsimusi esitada. nii on lihtsam, kui nad teil silme ees on, meil ei ole palju aega siin kui ma nüüd vaatan paindlikkussätteid, mis peavad varude ka maksimaalse kasutamise eh, tagama, siis eh, ettenägematu kulude varu eh, puudutas nii kohutusi kui ka makseid. ja siis on meil üldvaru mõlema puhul, nii kulutuste kui maksete puhul mis tähendab seda, et kasutamata rahalised vahendid on võimalik nihutada järgmistesse aastatesse. kui me vaatame, kuidas neid sätteid on kasutatud MFF-i aastate lõikes, siis saab teha järgmisi järeldusi. kõigepealt see, mida üldvaru puhul on kasutatud äh, nii kohustuste kui ka maksete osas, on väga erinev olnud olukord aastati, mõnikord on äh, suurem, mõnikord väiksem mm, kasutamine ja kui me vaatame, eh, kui, millise osa see SKP-st moodustab, siis see on tõesti suur summa, neli eh, miljardit, summa on märkimisväärne summa. aga eh, see tuleb korvata rahaliste vahenditega järgmisel aastal, kui me ühel aastal kasutame seda erakorraliste kulude varu, siis järgmisel aastal tuleb see kompenseerida, korvata, sest vastasel korral varu järgmisel aastal kasvaks. tuleb teha selline korrektiiv sellele üheaastasele kasvule järgmisest aastast. ja kui me vaatame seda paindlikkust, siis see on käesoleva MFF-i e, uus nähtus ja kui me vaatame graafikat, siin on kaks joont. Eh, pealpool on maksete assigneeringud, kõige ülemine on MFF eh, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat seitseteist ja all on kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. Eh, punane on maksed pärast viimast korrektiivi sama alumisel graafikul te näete, et kuidas oli olukord sini, sinisega tähistatud siis, kui heaks kiideti eh, maksed ja siis te näete, mis tegelikult toimus. jah, väga palju MFF-i alguses oli kasutamata makseid ja tegelikult ega eh, neid ei kasutatudki ära järgmistel aastatel, vaid need läksid tagasi liikmesriikide kätte aga praeguses MFF-is selliseid asju ei juhtu. Eh, kaks tuhat kuusteist te näete, kuidas maksete assigneeringud eh, kahanesid äkitselt ja neid eh, kahanemisi sai lükata järgmistesse aastatesse, sest see tähendab seda, et maksenõudeid on võimalik paremini ja optimaalsemalt ülemäära all rahuldada järgnevatel aastatel. kui me nüüd vaatame kohustuste üldvaru, siis eh, siin ei ole summad suured, aga samas on see väga kasulik instrument karantiina, EFSI karantiina ja see on kaasa aidanud paindlikkusele ja me peame arvestama, et MFF ei ole komisjoni ja parlamendi poliitilise mandaadiga sünkroonne. uuel komisjonil olid uued prioriteedid, Junckeri plaan sündis ja oli vaja uusi eraldisi nendele uutele eesmärkidele. nii et kohustuste üldvaru äh, ei ole äh, täitnud muud kui neid nihkeid katnud poliitilistes prioriteetides nüüd Euroopa Liidu kulutused on endiselt üsna jäigad, seitsekümmend protsenti eel eraldatakse. nii et parandanud on olukord, aga mitte piisavalt. nii, mis on need õppetunnid? kõige tähtsam on, et kui me vaatame, kuidas paindlikkussätted on kasutatud, Eh, nimelt paindlikkus sõltub suuresti sellest, kui suured on varud, kas need on piisavad, kui paindlikkussätted eh, luuakse, siis see tähendab seda, et varusid eh, hakatakse kasutama ja siis varud peavad olema piisavalt suured. ja kui me vaatame, kuidas läbirääkimisi kulgevad MFF-i üle Euroopa Parlament ja Nõukogu arutasid asja, nõukogu tahtis väga madalaid ülemmäärasid, parlament oli vastu, aga lõppkokkuvõttes jah, ikkagi jõuti kokkuleppele ja väiksed varud loodi. minu arvates oli see Euroopa Parlamendile halb tehing, sest varud on eeltingimuseks, et saaks paindlikkussätteid kasutada, ükskõik kui kenad sätted teil on, kui teil varusid pole, siis te ei saa neid sätteid kasutada. ja veel üks õppetund. Äh, on vaja ka maksete kohtlemist selgeks rääkida, kui maksed tulevad eriinstrumentidest äh, komisjon tõlgendanud äh, jah, soodsamalt neid sätteid kui Euroopa Parlament, aga hea oleks, kui järgmine MFF määrus ikkagi selguse siin loob. nüüd vahe läbivaatamine. ma tean, et Teil on siin raport MFF-i struktuuri kohta ja kui MFF on pikem, siis see vahe läbivaatamine peab olema sisukas ja tähtis samm ja peab võimaldama ka muuta. varem ei ole see nii olnud. vahearuanne eh, oli juriidiliselt kammitsetud, eh, ei olnud võimalik pärast neid ümbrikke muuta, aga on vaja siiski selline võimalus luua. nüüd, kuidas paindlikkust suurendada? meie dokumendis ma tegin sellekohaseid ettepanekuid. kõigepealt muuta MFF-i eh, eh, eh, struktuuri kestust. nüüd paindlikkuse seisukohast, mida lühem MFF on, seda vähem paindlikkust on vaja ja mida vähem äh, valdkondi kaetud, seda raskem on ühest valdkonnast teise raha paigutada, aga kuidas nüüd neid instrumente tugevdada? Äh, paindlikkusinstrumendid on kasulikud, oleme me näinud. ja võib-olla peaks mõtlema selle peale, kuidas mõned nendest ühendada näiteks paindlikkus instrument ühendada hädaabireserviga, eriti eh, kui ettepanekud, mis Euroopa kriisivaru kohta on tehtud, vastu võetakse, see on komisjoni ettepanek vahe läbivaatamise käigus, siis sellisel juhul hädaabireserv hakkab öö, eh, dubleerima seda Euroopa kriisivaru ja oleks mõttekas kaks instrumenti kokku panna. ja veel, kuidas tugevdada eriinstrumente, on, kui ei piirata vahendite kandmist ühest aastast teise. praegu on teatud piirangud vahendite üleviimisel järgmisse aastasse. ma ei näe selles mingit loogikat. et miks peaks kohustustest vabastamise eeskirjad kohalduma ka MFF-ile. jah, tähtis on ikkagi, et eh, kasutatakse instrumente siis, kui midagi juhtub. miks me peaksime kitsendama võimalust kasutada kulutamata rahalisi vahendeid aasta jooksul? miks, eh, miks ei saa neid kasutada, seda raha järgmistel aastatel? kui palju suurem vajadus võib-olla nende rahaliste vahendite järele on. ja praeguste paindlikkussätete muutmise kohta eeltingimus, nagu ma ütlesin, on, et äh, peab olema piisavad varud. aga on veel üks viis, kuidas suurendada äh, paindlikkust, nimelt äh, kui tegemist on ettenägematute kulutuste varuga, siis eh, ikkagi võimaldada ka selle kasutamist järgmistel aastatel, mis kasutamata on jäänud eelmistel. institutsioonide vahelises kokkuleppes oli säte olemas selle kohta enne Lissaboni lepingut, see andis võimaluse muuta MFF-i teatud määral, eh, see oli null koma null kolm protsendi ulatuses Ah, ja nõukogus peab olema selleks kvalifitseeritud enamus. jah, see oli kergem režiim. ja võib-olla üks uuem ettepanek, nimelt eelarvereserv iga-aastases Euroopa Liidu eelarves. jah, et kohustuslikud varud ette näha igal aasta eelarvest näiteks viis protsenti jätta eraldamata aasta eelarves, sellega luuakse reserv selle viie protsendiga, mis jääb äh, jaotamata ja siis seda reservi, seda varu kasutatakse, kui eelarvepädevad asutused nii otsustavad, sel aastal, kui seda vaja on kasutada ja kui see jääb kasutamata, siis saab selle panna maksete või kohustuste üldvarusse. see oleks äh, väga kasulik äh, varu, aga miinuseks on see, et see vähendab summasid, äh, mida kulutatakse ühele või teisele programmile, peavad olema piisavad ülemmäärad, et selline kohustuslik varu luua. suur tänu tähelepanu eest! Ähm, aitäh, proua Rubio, mul on nüüd paar sõnasoovi, härra Rüübich, kui te soovite raportöörina järgmisena sõna, siis palun. härra Olbricht äh,, muidu äh, järgmisena saab sõna härra Rüübich. me oleme siin mm, vaja, meil on vaja arutada seda, et millised valikuvariandid meil on ja me peaksime lähtuma Lissaboni lepingust ja seal on ette nähtud see, et üks koma kakskümmend neli protsenti, nii et meie arutelus peaks eelkõige juttu olema sellest, et kuidas me saaksime uuel perioodil täita seda, mida, mis on ette nähtud Lissaboni lepingus ehk üks koma kakskümmend neli protsenti. ja meie soovitus on, et me peame kinni sellest, mis ette nähtud on ja kui me näeme, et äh, millised programmid meie jaoks on olulised, mina toetan näiteks äh, mina näiteks tegelen komisjonis äh, äh arengupoliitika edasise tulevikuga, siis on küsimus, et milliseid äh, projekt, äh, milliseid valdkondi me saame võtta arvesse Euroopa Liidu eelarves, et me võiksime analüüsida seda, et milliseid valitsustevahelisi valdkondi või programme saaksime me mitmeaastase raamistiku programm, äh, mitmeaastases raamistikus kaasata ja Brexiti äh, Ehm, ehm, läbirääkimised äh, ka, sealt me saame ka teatava summa ja ükskõik, milline see on, äh, parlament lähtub sellest, et vähemalt sada miljonit eurot saame me Brexiti kaudu, sest et muidu me ei hääleta selle lepingu poolt, meie jaoks on see üsna karm äh, nõudmine, kes välja astub, peab teadma, et sellel on ka tagajärjed ja see sada miljardit saame me, seda saame me siis äh, vähehaaval üle kanda mitmeaastasesse finantsraamistikku, et äh, see summa, mis jääb puudu, kuna Brexit, britid lahkuvad, seda me saaksime niimoodi korvata. nii et äh, arengufondi küsimust, Brexiti küsimust ja ka paljusid teisi valdkondi, mille üle me saaksime järele mõelda. me saame neid kaasata selleks, et mõelda, et mida me saame mitmeaastases finantsraamistikus teha, me tahame ju üheksandas äh, programmis ette näha kahekordset äh, tõusu, mitte ainult põllumajanduses, vaid ka äh, teadusuuringute äh, taristus ja ma arvan, et meil on tulevikus head võimalused sellele vastavalt ka nõukoguga koostööd teha, et töötada välja tulevikukontseptsiooni. me teame, et Macron on keskendunud äh, Euroopale äh, ja kui me tahame tugevat äh, Euroopat, siis me ei tohi keskenduda vanadele traditsioonidele, et lihtsalt vähendame natuke. mind tegelikult ähm, šokeerib see, et Euroopa Liidul on oma oluliste ülesannete jaoks vähem kui üks protsenti SKT-st, kui meil nii palju ülesandeid on tulevikus, siis nõukogu peab olema valmis teatavaid asju arvesse võtma, millel on ka oluline lisandväärtus Euroopa tasandil, et need kulud, mis kaasnevad sellega, kui Euroopa tasandil ei tegelda, seda me oleme ju ähm, pidevalt välja arvutanud, et nüüd on tulnud aeg, et me ühiselt teatavaid probleeme lahendaks ja nõukogu ka peab tegema järelduse, et kui, et kui me tahame tugevat Euroopat, siis me peame ka midagi tegema, me saame tõestada, et see on tõhus, äh, et kõige äh, lähim, et hoolimata sellest, et tugevdatakse lähimuspõhimõtet, need kulud, mis kaasnevad sellega, kui Euroopa tasandil ei tegutseta, on siiski väga suured ja äh, ja teadusuuringute poliitikas äh, ja paljudes muudes valdkondades on see siiski väga oluline ja alla saja miljardi ei tule üldse kõne allagi, see on väga oluline ja seda me oleme härra Barnier'le ka öelnud, et, et parlament ei hääleta poolt, kui summa brittidelt jääb alla saja miljardi. härra Fernandes, palun aitäh, ma pean teid tänama selle teksti eest ja selle esitluse eest Äh, see on väga oluline teema, paindlikkus, see on asi, mille üle on läbi, mille üle on läbirääkijad, mille pärast on läbirääkijad võidelnud ja või-, ja võitnud selle lahingu. meil on olnud äh, probleeme pagulastega ja see on tõesti uskumatu, kui raske see kõik on olnud. ja mis puudutab nüüd äh, seda stsenaariumit, mida me soovime saavutada, siin on üks asi, mida me ei soovi ja see on äh, vastuolus Euroopa Liidu sisese solidaarsusega. ja kui on üks poliitika, mis tõesti hästi toimib, siis on tegemist ühtekuuluvuspoliitikaga ja ühise põllumajanduspoliitikaga. ja nende vähendamine ei ole keerukas, kõike on võimalik vähendada, aga see ei ole minu seisukohalt äh, õige lähenemine. tihti rünnatakse ühtekuuluvuspoliitikat, aga tegelikult äh, selles äh, finantsraamistikus algab see alles kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, sellel aastal, sellepärast et kaks tuhat neliteist, viisteist, kuusteist siis tegeldi alles eelmiste programmidega ja ja me jätkame sellega äh, kahe tuhande kahekümne esimese, kahe, kahe tuhande kahekümne teise ja kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta jooksul, sest meil on ju N pluss kolm reegel. ja alles siis äh, me näeme, kui hästi on vahendeid ära kasutatud. et me peame lähtuma sellest, mis me, mis on maksimum üks koma kakskümmend kolm, mitte üks koma kakskümmend neli maksete puhul aga me peame äh, küsimärgi alla panema selle, et kas üks koma kakskümmend kolm äh, mis on maksimummaksete puhul, mis on paika pandud ka omavahendite mm, puhul, sest äh, maksimum on üks koma kakskümmend neli kulu, kakskümmend seitse kulukohustuste osas, et kas see on õige lähenemine ja kas me ei peaks mõtlema sellele, et kui suur on see summa, mida meil vaja oleks eelarve jaoks. on asju, mis on ilmselged, aga tuleb vaadata, et kui kai-, kui kaugele me läheme. võiks äh, vähendada äh, kestust näiteks ühe aasta võrra aga tegelikult äh, Lissaboni lepingu artiklis kolmsada kaksteist on öeldud, et miinimum äh, viis aastat kestab mi mitmeaastane finantsraamistik, me võiksime lisada ka ühe aasta, sest äh, isegi kui tegemist on viie aastaga, siis on asju, mida me ei saa ette näha, mis tulevad aasta või kahe pärast. et need ongi need ettenägematud asjaolud. ja küsimus on, et äkki me vahendaksime rubriikide arvu nüüd meil on üks rubriik, paneme kõik sinna sisse, see on maksimaalne paindlikkus. aga see vähendab ennustatavust piirkondade jaoks, ennustatavust kasusaajate jaoks ja seepärast äh, need vahendid, mis on ette nähtud riikidele ja programmidele, on väga olulised. on üks mõte, mis mulle meeldib. näiteks see, et me muudame nime, et ettenägematute kulude, kulude varu, et vaja, ei ole vaja seda järgmistel aastatel kompenseerida, et see oleks suurepärane paindlikkuse võimalus, et äh, me lähtume põhimõttest, et äh, asju rahastatakse uuest, äh, uutest vahenditest sest kui me seda ei tee, siis me võtame vahendeid ära teistelt prioriteetidelt, kuna meil on tegemist mingi ettenägematu sündmusega. ma arvan, et äh, see oleks äh, hea mõte, mida me võiksime edasi mõelda. ja veel üks küsimus, äh, finantsinstrumendid nõukogu jaoks makseteks, need on eelarves, aga komisjoni eri instrumendid on väljaspool eelarvet ja sellepärast neid äh, nimetataksegi eriinstrumentideks. kõik teavad, et äh, kui meil on tegemist kulukohustustega, mis on väljaspool eelarvet, siis see tähendab seda, et ka maksed on väljaspool eelarvet. aga nõukogu jaoks on see tegemist, on tegemist mingite lisavahenditega, neile meeldib alati äh, raha vähendada ja neile meeldib öelda, et see on eelarve sees, ehkki mm, no me oleme veendunud, et see on väljaspool eelarvet. ja paindlikkus, veel üks asi, mis on väga oluline, ma ei tea, kas see on õige lahendus, kui me ütleme, et äh, meil on vaja varusid ja me jätame paindlikkuse jaoks väga suured varud siis äh, kaldub nõukogu alati ja ka teised kalduvad selles suunas, et meie neid varusid ei äh, kasuta selleks, et oleks võimalik äh, kasutada neid paindlikkuse jaoks, aga üks asi on küll hästi toiminud. kulukohustuste koguvaru, meil oleks vaja teistsugust Äh, põhimõtet, et iga euro, mis eelarves ette nähtud on, peab ka jääma eelarvesse nii kulukohustuste kui maksete osas. ja on veel üks asi, mis minu meelest ei ole väga hull, et et maksete puhul näha ette summa, mis on väga palju Äh, mm, väiksem kui äh, kulukohustuste summa, see ei ole tõsiseltvõetav. nõukogu alati loodab seda, et me ei täida eelarvet, nõukogu on alati väga õnnelik, kui me eelarvet ei täida ja see on ka üks asi, millest tuleks lahti saada, et see, mis ette on nähtud, et iga euro, mis eelarves on, et see tuleb ka ära kasutada mm Äh, nii siis, kui on tegemist kulukohustustega, kui siis, kui on tegemist maksetega. aitäh, härra esimees. kuulsin väga hea meelega seda ettekannet teilt. tuleb tunnistada, et mõningad äh, asjad, mida te ütlesite, ärritavad mind veidikene nagu härra Rüübik juba ütles, te ütlete, et britid peavad maksma sada miljardit eurot, kui nad lahkuvad. minu meelest, kas te teate kedagi, kes on öelnud, maininud seda sadat miljardit, see on küll ümmargune sum-, summa, aga seda ei saa ju tõsiselt võtta. kust te sellise numbri üldse välja kaevasite? kui tõesti öö, te nõuate sadat miljardit eurot, siis mul tekib järgmine küsimus. britid maksavad umbes kümme protsenti meie eelarvest. üheksakümmend protsenti maksavad teised. kui britid nüüd lahkuvad aasta pärast ja neil on sada miljardit võlgu, see tähendab, et üheksasada miljardit on teiste võlgu veel, kus see siis on? kas keegi on seda küsinud? minu meelest äh, tuleb siin äh, tuua kirik keset küla, tõsiselt need numbrid üle vaadata, äh, ennem kui me nõuame seda, et britid maksaksid. siis kasutate siin mõningaid sõnu, mis mul tekitavad veidikene allergiat. näiteks kui öeldakse, et meil on vaja rohkem raha see justkui tähendab sama, et kõik, mis on kallis, see on hea. tegelikult peame me looma eelarve, mis on sihtotstarbeline. ka MFF-is peame me paika panema selged eesmärgid ning eesmärgid on ainult siis head, kui nad on ka ellu rakendatavad. me võime ju kokku leppida imelistes asjades Äh, aga neid eesmärke peab olema võimalik ka täita, meil peavad olema siin selged faktid ning seetõttu panen ma küsimärgi alla ka selle, miks ühtekuuluvus ja põllumajandus öö, äh, poliitika öö, äh, peaks olema saavutatavad. põllumajanduspoliitikas me ju kaotame raha, ühtekuuluvuspoliitikas on palju häid meetmeid, aga seal on ka meetmeid, mis juba aastakümneid oma eesmärki pole täitnud. kas me oleme siis seal kõik tõesti hästi, õigesti teinud, selles ma kahtlen. ja kui me nüüd vaatame MFF-i üle, siis tuleks vaadata just neid aspekte eraldi, aitäh. aitäh. härra Pööger. jah, kõik tundub väga lihtne olevat. ja Brexit tegelikult ongi enam üsna lihtne ju, võib ju väga kergesti öö, kokku võtta selle, mis on vajalik, mis meie, mis on kohustused kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani finantsraamistikus ning millised maksed tuleb teha kahekümne kolmanda aastani. Ühendkuningriigi netomaksed öö, olid küll nagu kõikuvad, siis on veel ka see tagasimakse, tagasimakse, aga üldiselt oli see umbes üksteist miljardit nende makse nüüd, kui vaadata MFF-i, siis äh, ja, ja need suured osad seal, ühtekuuluvusfond, põllumajandus ja maaelu areng, sinna läheb umbes seitsesada miljardit eurot, ehk siis umbes sada miljardit aastas. väga lihtne arvutus kui sealt kümme miljardit äh, maha võtta, siis kus see probleem on? me ei räägi Brexiti puhul sellest, et Euroopa Liidu eelarve kukub kokku, me räägime siin pigem nendest, mis, sellest, mis peaks olema äh, Euroopa eelarve prioriteedid. meil on siin piisavalt arvutusi, mis näitavad iga-aastaselt, et et eelarves räägime me iga-aastaselt umbes kuuekümnest kuni sajast miljardist eurot. küsimus ei seisne siin ka äh, selles, äh, kuidas inimlikult käituda, vaid me räägime siin kohustustest, meil on rahvusvahelised äh, kokkulepped, meil on Viini lepingu õiguse konventsioon, lugege see, see läbi Äh, seal on selgelt kirjas, et äh, kui konventsioonist la-, äh, kui lepingust lahkutakse, siis ei pea öö, oma öö, makseid enam tegema. kes tõmbab uttu ilma, et ta oma öö, kohustusi täidaks, mille, mis on siduvad vastu, vastavalt äh, rahvusvahelisele lepingu õigusele, et kes tahab sellistega üldse sõlmida lepingut tulevase suhte osas nii et siis räägime veel ühest valdkonnast, mis on veidi väiksem, küsimus, et mida me teeme rahvusvaheliste ühisettevõtetega, nagu näiteks ITER, kus on erinevad rahastamisvõimalused, muuhulgas rahvusvaheliselt äh, siduvad kohustused, mida me teeme nende ühisettevõtetega, mida teha Galileoga, kuidas me hindame seda küsimust, et Euroopa Liit ise on juriidiline isik, sellest tulenevad ka tagajärjed ja küsimus, et kellele kuuluvad mingid hooned või satelliidid ja sellest tuleneb küsimus, et kas britid soovivad osaleda sellistes projektides või tahavad nad välja astuda sest äh, kui igaüks saab mingisuguse satelliidi, mille me oleme üles lasknud, siis ei ole nendega enam midagi teha ja sellega me jõuame nüüd äh, küsimuse juurde, kas me tahame mingisugustes projektides osaleda, siis toimib ainult äh, Norra mudel ja mida, mingi muu mudel ei toimi Norra maksab igal aastal umbes üheksasada miljonit meie eelarvesse, toetab äh, nõrgemaid ühtekuuluvusriike, osaleb kaheteistkümnes või kolmate, kolmeteistkümnes äh, teadusuuringute äh, Erasmuse ja muus programmis, maksab nendes osalemise eest. nii et Ühendkuningriigil on siin võimalus näiteks teadusuuringutes maksta et need kümme parimat ülikooli, mis saavad kasu, ähm, nende kümne parima ülikooli hulgas, mis äh, saavad kasu teadusuuringutest mm, rahast, äh, on kolm Briti ülikooli. et nad kas maksavad ja osalevad või mitte, et äh, nii et äh, see puudutab siis äh, kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta eelarvet ja muid äh, asju, mis sellega seonduvad, aga ülejäänud asju on keerukam välja arvutada. see puudutab tulevast koostööd, aga esimese osa, osas on arvutusi teha suhteliselt lihtne, see on suhteliselt selgne ja mitmeaastane finantsraamistik ka karmi Brexiti puhul kokku ei kuku, isegi kui ma seda ei soovi, mis puudutab tulevasi sidemeid brittidega. tahaksin veel kahest asjast lühidalt rääkida proua Rubio esimeses analüüsis seda juba arutati, rääkis äh, soovitavast stsenaariumist, et äh, suured reformid ühtekuuluvus ja poliitika mm, ja põllumajanduspoliitikas. jah ja ei. et kui vaadata konflikte Euroopa Liidu metropolide ja äh, väga kaugel asuvate piirkondade vahel, kui tahta neid öö, äh, suurendada, siis äh, selleni me jõuaksimegi, et kuhu, kuhu äh, teatavad, kus teatavad riigid ja piirkonnad, muuhulgas ka minu kodupiirkond, peaks oma vajalikud vahendid saama, kui Euroopa Liidu eelarve enam ei toimiks, et me tekitaks väga palju uusi konflikte ja küsimus oleks ka ähm, Ehm, majanduskasvu ja teadusuuringute investeeringute jätkusuutlikkuses, et äh, küsimus on, on selles, et kus me saaksime olla tõhusamad, äh, kus me saaksime parandada seda probleemi, et e-, liikmesriikides ei kasutata piisavalt äh, vahendeid ära, kust, kuidas me saaksime tõhusamaid projekte läbi viia, mis vastaksid liikmesriikide vajadustele ja mm, kuidas me saaksime neid siduda ka riigipõhiste soovitustega aga selge on ka see, et selles seoses ei ei ole tegemist Euroopa Liidu eelarve kahe või kolmekordistamisega, vaid meil on kaks äh, ülemmäära, finantsraamistiku ülemmäär ja omavahendite ülemmäär. ja äh, need jäävad pidama, saavad olemas olema lähitulevikus. aga osaliselt kasutatakse varusid, kui nõukogu enam ei tea, kuidas edasi tegutseda, siis võetakse EFSM-i varudest üks osa ilma, et parlamenti kaasatakse, on eelarveõiguste rikkumine, me oleme selle hiljem äh, korrigeerinud, me kaasasime Euroopa Investeerimispanka ja ka mitte euroriikide, mitte äh, euroala riikide äh, vahendeid, kes said neid vahendeid ja igaüks meist teab, et äh, kui äh, naabruskonna stabiliseerimise, julge- ja kaitsepoliitika ja piiride kindlustamise äh, ka edasi tahetakse tegeleda, siis ei ole seda võimalik saavutada olemasolevates piirides, liikmesriigid peavad selgitama, et miks nad tahavad meie kodanike ohutust küsimärgi alla seada. ja on veel üks küsimus, mis on ka sellega seotud, et kui me tahame äh, asju Euroopa tasandile viia, siis minevikus me oleme seda paar korda õnus-, üritanud, aga me ei ole kunagi saavutanud seda piisaval tasemel, et liikmesriigid oleksid tegutsema hakanud ja et sel hetkel, kui luuakse Euroopa ametid, kui on otsustatud läbi viia Euroopa projekte, et nad siis muudaksid ka liikme, oma liikmesriigi struktuure, vaataks, et äh, kas vastavaid ministeeriume on üldse vaja, seal oleks väga palju võimalik kokku hoida, aga alati, kui me räägime sellistest asjadest või lihtsustamisest, siis äh, äh, keelduvad sellistest asjadest liikmesriikide bürokraadid. ja muidu paindlikkuse osas ma usun, et see, mis tekkis äh, viimase finantsraamistiku peaaegu kokkukukkumisest, see päästis meid kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, sest äh, muidu oleks see eelarve kokku kukkunud juba enne läbivaatamist ja see toob välja selle ja selle kallal me peaksime töötama, et äh, me peaksime vaatama erinevaid võimalusi mm, muutuda paindlikumaks, et kuidas me saaksime paremini reageerida äh, Äh, kui on tegemist ettenägematute olukordadega, et, et kuid ei viidetaks aega, see on seotud äh, ka sellega, et ähm, me selle läbivaatamisega, mis nüüd on olnud tõeline läbivaatamine, mida me enne ei ole saavutanud, et me äh, saavutaks jälle selle, mida me Lissaboni lepinguga vähemalt osaliselt kaotasime eelarveõiguste all. aitäh! Ähm, aitäh, sellega on kõnelejate nimekiri ammendunud. Äh, ning äh, teie ei pea nüüd äh, selgitama sellest, seda, kuidas, seda, kuidas arveid Ühendkuningriigi lahkumise puhul arvet, arvutada noh. aitäh! härra esimees, daamid ja härrad. jah, ma tõesti ei saa kommenteerida neid Ühendkuningriigi kohustusi, mis puudutab aga paindlikkust, siis mulle on jäänud paljudest aruteludest mulje, et on ebatavaline konsensus institutsioonide vahel et see on väga tähtis ning tuleb uurida, kus seda saaks veel tugevdada. mina oleksin nõus sellega, mida ütles proua Rubio ja paljud teisedki, et me oleme päris kaugele jõudnud. eelkõige selles lisapaindlikkuses, mille võitles välja, olgem ausad, Euroopa Parlament järgmi-, eelmises läbirääkimiste voorus. sellest on mul väga palju kas-, kasu. kulukohustuste öö, öö, varu, maksete varu, erakorraliste kulude varu, kus me oleksime, kui meil seda uuendust poleks olnud? ning alati tuleb lähtuda loogikast, et kui me ei saa sellist MFF-i, mida me soovime, siis vähemalt tuleks olemasolevat MFF-i viimase sendini ära kasutada nii kulukohustustes kui maksetes ning need uuendused on siin väga kasulikud. meil on põhjust mõelda ka edasiste uuenduste peale. eriinstrumentide puhul peavad ka maksed olema üle, ülemmäära ning komisjon tuleb välja uue tekstiga selle kohta, see on ainuke loogiline lähenemine. mis puudutab varusid, siis proua Rubio ja kõik kõnelejad, palun tehke vahet MFF-i marginaalide ning iga-aastase eelarve marginaalide vahel. MFF-i varud on väga väärtuslikud, sest nende uute instrumentide puhul nad taas loovad selle iga-aastase eelarvemenetluse. praegusel hetkel on iga-aastane eelarvemenetlus üsna väikeseks muutunud tulenevalt öö, äh, meie väga jäigast äh, eelplaneerimisest e-, eelarvete jaoks. aga on, Äh, aga äh, ja tänu nendele MFF-i marginaalidega teile on meil manööverdamisruumi. iga-aastaseid varude puhul muidugi on asi selles, et kõik rahad tuleb ära kulutada. on mõistlik jätta mingisugused varud järgmiseks aastaks, aga see on, seda on hiljem lisaeelarves väga keeruline kasutada. seega MFF-i varud on väga väärtuslikud iga-aastase eelarvevarud on natukene nagu raiskamine. ma juhiksin teie tähelepanu ka see, sellele, millist rolli mängivad nõukogu ja parlament kaasseadusandjatena. Teil on võimalus see paindlikkus defineerida programmide sees läbi õigusloomelise protsessi eelmine kord vastu võetud programmid teatud juhtudel on ette kirjutanud fondide kasutamise peaaegu kuni sajale protsendini, näiteks naabrusprogramm sajaprotsendiliselt on raha kasusaajatele riikidele ära jagatud. see ei ole just väga kasulik, võttes arvesse, et äh, rahastamisperioodi jooksul prioriteedid muutuvad, välispoliitiline olukord muutub seega komisjon üritab öö, seadusandjaid öö, mõjutada, et jääks ka programmide sees teatud öö, jagamata varud, et neid saaks kasutada erakorraliste kulude jaoks. tuleksin tagasi ka öö, ettenägematute öö, kulude varu jaoks, mil proua Rubio paneb siin ette, et seda ei peaks pärast kompenseerima uute kärbetega. jah, lühikeses perio-, perioodis kahe tuhande seitsmendast üheksanda aastani oli selline süsteem, see oli väga väärtuslik, parlament surus selle läbi institutsioonide vahelises kokkuleppes ning kasutasime seda üks kord Galileo ülevaatamiseks kahe tuhande seitsmendal aastal see on ainuke ülevaatamine, mis võeti nõukogus vastu kvalifitseeritud häälteenamusega, üks liikmesriik oli vastu. aga nüüd on meil paraku Lissaboni leping, oleme ka õiguslikult uurinud, kuidas seda tõlgendada ning meie järeldus on, et seda võimalust enam ei ole Lissaboni leping näeb ette, et MFF tuleb vastu võtta ühehäälselt ning kõik õiguseksperdid ütlevad, et see kehtib ka järelikult ülevaatamiste kohta. niisiis ma ei näe, et oleks võimalik tagasi minna õiguslikult Lissaboni-eelsesse aega. kokkuvõtteks veel üks märkus. proua Rubio tekstis viidatakse sellele, et komisjon väidetavalt soovib viis pluss viis lahendust kes-, kestvusele. see on arusaamatus, komisjonil ei ole tegelikult mingisugust lõplikku seisukohta kestvuse kohta, ta vaatab kõiki, analüüsib veel kõiki erinevaid võimalusi, aitäh. Ähm, aitäh, doktor Rubio Äh, ma ei tutvustanud vist teie institutsiooni, kus te töötate, see on Jacques Delors'i instituut. kui te soovite, siis võite te nüüd vastata kolleegide kommentaaridele ning siis annan sõna ka Jan Olbrichtile lõppsõnaks, kui ta seda soovib. Entschuldigung yes., ähm, erst Frau Rubio, dann Sie. Yes, yes. Thank you very much. There, there are a lot of questions. suur tänu. väga palju on küsimusi ja mitte kõik ei ole seotud paindlikkuse ja Brexitiga. ei hakkaks rääkima üksikasjadest, et milline on Brexiti mõju eelarvele, aga juhiksin tähelepanu paarile asjale, mis seonduvad minu dokumendiga. vajadus öö, äh, ÜPP ja ühtekuuluvuseelarve Eh, vähendamine. nüüd see auk, mis tekib eh, Ühendkuningriigi eh, lahkumisega on minimaalselt kümme miljardit ja kui me vaatame kogu Euroopa Liidu eelarvet, see on üsna suur summa, suur auk. jah, meil oli kena graafik kolleegil, kus me arutasime seda lünka ja milliseid probleeme see tekitab. horisont kakskümmend kakskümmend, kakskümmend protsenti ühtekuuluvuspoliitikast ja ühisest põllumajanduspoliitikast on see summa. nii et see auk on väga suur ja väga raske on ar-, nüüd eh, ette kujutada, et, eh, et me ei eh, kohanda end sellele augule ei piisa sellest, et ainult ressursse suurendada, sellest ei piisa. Eh, eriti eh, kui meil omavahendeid eh, süsteemi ei õnnestu reformida ja uusi omavahendeid leida. kui me kõike seda arvestame, siis näib mulle küll võimatu, et et me ei vähenda ÜPP-d ja ühtekuuluvusfondi äh, Eh, summasid, me ei saa jätta neid eh, samasse mahtu, nagu nad olid. kui me jätame need sama suureks, nagu nad praegu on, siis peame teisi valdkondi kärpima. me võime kärpida kõiki valdkondi ühtesid samas rohkem kui teisi. aga see tähendab seda, et siis peab nihutama prioriteetsete valdkondade vahel eraldisi ja kui me oleme otsustanud, et need kaks valdkonda on tähtsad, siis see otsus on poliitiline otsus ja tuleb enamusega parlamendi, äh, nõukogus vastu võtta. ma ei usu, et need summad jäävad sama suureks, nagu nad praegu on, aga see on minu isiklik arvamus ja Brexiti, Brexiti arve, jah, selle üle praegu arutletakse, ma ei hakka siin mingeid ennustusi tegema. Euroopa Liidul on tähtis, et see arve äh, Eh, ei, kuidagimoodi ei kahjustaks järgmist MFF-i. ja maks-, RAL maksmata kulukohustused ka tuleb arvesse võtta. Eh, sest kui me eh, seda ei tee, siis on, see tekitab ainult probleeme juurde järgmisel FFF-il ja kui me räägime MFF-i mahust, järgmise MFF-i suurusest, siis MFF äh, suhteliselt natukene peaks kasvama, see mulle meeldib, aga ma tahan ka öelda, et ükskõik, mida me teeme Brexiti auguga, äh, ikkagi kasv toimub suhteliselt. Äh, Ühendkuningriigi majandus on protsentuaalselt suur, ükskõik, mis juhtub, kui me seda lünka hakkame täitma mak-, rahaliste vahendite suurendamisega, siis äh, me peame arvestama ka, et Euroopa Liidu majandus on pärast Ühendkuningriigi lahkumist äh, väiksem ja vaevalt, et meil õnnestub ühe protsendi piiridesse jääda. jah, kui me tahame kulutusi teada samale tasandile, siis ilma Ühendkuningriigita, siis meil suhteliselt relatiivselt on suurem eelarve tulevikus. ja kui me mõtleme paindlikkuse peale, eh, parlament peaks ka silmas pidama, et on kaks viisi, kuidas asjale läheneda ja need on teineteist täiendavad. jah, võib vähendada paindlikkust, eh, aga võib ka suurendada paindlikkust paindlikkuse vajadust vähendada. Te võite öelda poliitiliselt teha valikuid. Mm. ja ka sünkroneerida, sünkroniseerida MFF komisjoni ja parlamendi poliitilise mandaadiga. kui me vaatame seda üldvaru kohustuste osas, see seondub komisjoni uute ülesannetega komisjon asus tegutsema üks aasta pärast seda, kui meil uus MFF oli vastu võetud, mis tähendab seda, et uuel komisjonil tuli anda võimalus eh, ka oma prioriteete MFF-ist rahastada. Eh, nii et väga suur vajadus tegelikult on paindlikkuse järele. kui me ei sünkroniseeri parlamendi ja komisjoni uue mandaadiga MFF-i, siis igal juhul tuleb näha ette selline suur paindlikkus ja arvestada uute mandaatidega. ja öö, kuidas paindlikkust suurendada, kas varusid suurendada ja need paremini ära kasutada või luua eriinstrumente. jah, kõik sõltub parlamendi seisukohast, kui kõneks on MFF-i ühtsus, kui tahate rohkem asju paigutada eelarve sisse, kui siis olgu nii. jah, on võimalik paindlikkust juurde luua Euroopa Liidu eelarves ja on mitmeid viise, mis on veel uurimata Eh, rändefond, kui me vaatame, kuidas see täna toimib, siis see jaotatakse ette ära pea kogunisti. ja me oleme näinud, et pagulaskriis tekitas suure vajaduse paindlikkuse järele. ja ei saa sel juhul tugineda programmile, mis on niivõrd jäik ja mille puhul vajadusi on raske rahuldada, sest neid vajadusi oli raske ette planeerida. see oli kõik. suur tänu. ja nüüd härra Jan Olbrecht. ma ei soovi arutelu pikendada, paar lühikest märkust. kõigepealt, mis puudutab teie ettekannet en-, ennem kolleegide sõnavõtte. huvitav oli see, mis te lõpus ütlesite, et te ei soovi hakata Brexitit analüüsima, sest see ei puuduta paindlikkust. aga te teete ettepaneku vähendada ühtekuuluvus- ja põllumajandus öö, osa, kuigi see ei kuulu ka paindlikkuse alla. see oleks struktuurne muutus pigem. see ei puuduta paindlikkust. see on poliitiline ettepanek muuta mingit öö, lähenemist. ning siis tekstis mainite ka ülemineku MFF-i, mis on ka üsna huvitav tuleviku kohta. oluline on minu arvates ka see, et te teete ettepaneku muuta ühte instrumenti, mis põhineb öö, äh, mis põhineb korvamisel, aga te ei soovi seal siis seda korvamist kasutada. see muudaks seda instrumenti täielikult ning siis see viimane aspekt. mis puudutab eriinstrumentide tugevdamist MFF-i väljas, mind huvitab see, mida järgmine kõneleja ütles, et teie teete ettepaneku, et tugevdada neid eriinstrumente minu arvates on väga oluline, et see, mille eest meie võitleme juba algusest peale, on see, et MFF oleks paindlikum. me oleme seda teinud juba aastaid, ka komisjon ütles seda, et äh, me soovime rohkem paindlikkust küll, aga milline see paindlikkus peaks olema, soo-, me soovime, et paindlikkus kestab teatud pika perioodi jooksul. MFF ei puuduta ju ainult raha, vaid ka meie erinevaid poliitikameetmeid. me soovime paindlikkust seitsmeks aastaks, et saaks prioriteetide vahel ka raha liigutada ning et ei juhtuks nii nagu seekord, et pärast EMF-i vastuvõtmist tuleb komisjon välja täiesti uute programmidega mis võtab ära paindlikkuse, mis ei olnud mõeldud uute, vaid vanade olemasolevate elementide jaoks. seega uute instrumentide jaoks, jaoks peaks olema ka uus raha, sest muidu võtame me ära paindlikkuse raha, mis on mõeldud teiste instrumentide jaoks. seetõttu, kui me räägime siin paindlikkusest siis nagu kolleegid ka ütlesid, on oluline see, et äh, MFF peegeldaks meie erinevaid poliitilisi prioriteete, aga seal peab olema ka manööverdamisruum olemas, sest tingimused muutuvad. isegi meie tööperioodi jooksul on tingimused muutunud, seetõttu on meil vaja rohkem paindlikkust. tõeline küsimus seisneb selles, kas me soovime paindlikkust äh, mitmeaastases või iga-aastases eelarves. iga-aastase eelarve puhul soovime me kogu raha ju ära kulutada. meid ei huvita see, et meil oleks lõpus rohkem varusid. nagu Joseph ütles, nõukogule sobiks, kui me ei täidaks eelarvet meid mittetäitmine ei huvita, meie soovime eelarve võimalikult täielikult ära täita aga meil peaks olema ka paindlikkus viia sisse korrektsioone. aga me ei peaks varusid kasutama täiesti uute ideede jaoks. me ei saa öö, lubada olukorda, kus MFF on paigas ning siis aasta hiljem tuleb keegi, et meil on täiesti ja ütleb, et meil on täiesti uus mõte nüüd, milleks kasutame varud ära sa kirjeldasid seda ka oma dokumendis. lihtsalt kokkuvõtteks te ei öö, vältinud olukorda, sellist olukorda, et MFF-i üldse ei tuleks. see on öö, öö, aga öö, me ei saa eraldada paindlikkust äh, MFF-ist, need, see kõik moodustab ühe suure terviku. argument oli, et äh, olukord peaks jääma samaks või tugev, tuleks tu-, tugevdada veel paindlikkust, et see oleks võimalikult läbipaistev ja lihtne. aga siis teie ettepanek eriinstrumentide tugevdamise kohta MFF-i väljas see ettepanek oli ka huvitav. jaa, vielen Dank, ähm, dann muss ich auch gar nicht <clears throat> schwierige ähm, aitäh, ma siin ei pea üldse keeruliselt seda asja sisse juhatama. sõna saab Peeter Pikker äh, teaduse ja poliitika instrumendist ja Richard Grove pärast teda. härra doktor Petter, palun. Yes, thank you very much for the invitation aitäh äh, selle kutse eest ja minu jaoks on suur au siin olla. ma pean vabandama, ma olen külmetunud ja ma loodan, et te saate aru ja kuulete mind. ma alustan samuti mõningate sissejuhatavate märkustega. üldiseks sissejuhatuseks mitmeaastase finantsraamistiku ja Äh, üritan rääkida ka siis äh, oma kogemustest läbirääkimistelt ja siis jätkan ähm, Euroopa eelarve ühtsuse teemaga ja mul on palutud rääkida ka uuest äh, eraldi eelarvest, eelkõige siis euroala eelarvest Ehm, ma olen siin teile, see on võib-olla liiga väike, et seda lugeda näeks, aga teil on ilmselt ka ko-, paberkoopiad. nagu me teame, mitmeaastane finantsraamistik, et seal on Euroopa Liidu eelarve, ehm, kolmkümmend aastat on neid ko-, koostatud ja äh, tihti on seal äh, tegemist eh, staatus quo säilitamisega, liikmesriigid üritavad säilitada oma mm, positsioone, tagada seda, et nad saavad piisavalt palju tagasi äh, Euroopa Liidu eelarvest ja tehakse väga harva väga väikseid reforme ja reeglina väga väikseid äh, muutusi. nii et äh, eelmistelt läbirääkimistelt saame me mõningaid asju õppida, siin slaidil äh, on näha pakette äh, alates äh, kaheksakümnendate aastate lõpust, äh, üheksakümnendate aastate algusest, Delor üks, kaks kuni tänapäevani ja me saame siin kolme asja konstateerida. esiteks läbirääkimiste protsessi pikkus selleks, et jõuda konsensusele liikmesriikide vahel ja jõuda kompromissile kolmekümne kaheksa liik-, kahekümne kaheksa liikmesriigi äh, komisjoni ja parlamendi vahel ähm, äh, kaks aastat äh, Delori teise paketi puhul ja relatiivselt tähendab see seda, et Äh, suhtes e- e- kogu rahvatuluga on äh, mitmeaastase finantsraamistiku maht suurenenud ja kolmas konstateering, äh, seda on siin viimases veerus näha, et komisjon alati üritas oma ettepanekuid siduda ühiste lõimimisprojektidega, et veenda kõiki liikmesriike, kõiki osapooli läbirääkimistel, et uus finantsraamistik suuremate summadega on vajalik, ükskõik, kas siis näiteks Delor esimese puhul selleks, et viia lõpule esi, ühtne siseturg või siis Euroopa Majandus- ja Rahaliit, Delor teise puhul või siis äh, ida suunas laienemine kahe tuhandendal aastal äh,. ma ütleks, et Euroopa Liit, Euroopa Komisjon ei ole olnud edukas praeguse ja viimase mitmeaastase finantsraamistiku puhul äh, Ehm, siin on keskendutud Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiale, aga nõukogu sellega veenda ei eh, suudetud, minu arvates. ja mida me saame nendest kogemustest õppida? võib-olla saaksime õppida kahte asja. esiteks, et eh, läbirääkimised, eriti kui on kavas eh, suuri reforme läbi viia, võtavad kaua aega, kompromissidele jõudmine võtab kaua aega ja kui äh, kaasata äh, äh, finantskompromissi õiguslik rakendamine, erinevad poliitikad, siis läheb aega veelgi rohkem, nii et aeg on väga oluline tegur. ja teine õppetund nendest kogemustest on, et komisjon peab töötama välja mingisuguse veenma, veenva idee või mingi Euroopa narratiivi oma ettepanekute jaoks komisjon peab veenma liikmesriike ja ka Euroopa Parlamenti, et Euroopa eelarvepoliitika reformimine on vajalik. aga täna me näeme, et tahe Euroopa Liidu eelarvet reformida märkimisväärsel määral ja olemasolevat süsteemi kõigi oma nõrku, nõrkade kohtadega äh, muuta on liikmesriikide puhul väga piiratud ja ma arvan, et ainus üh-, ühendav tegur kõigi nende läbirääkimiste puhul on see, et kõik on huvitatud selleks, sellest, et lõpuks ikka kompromissile jõutaks, nii et äh, see uues finantsraamistikus kokkuleppele jõudmine on siis, siiski veel olulisem kui äh, parema mitmeaastase finantsraamistiku väljatöötamine, nii et äh, keeruline on leida veenvat narratiivi ja mulle tundub, et komisjoni argument on, et Euroopa lisandväärtuse põhimõte peaks äh, olema äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse finantsraamistiku puhul selleks narratiiviks aga siin on erinevad äh, definitsioonid selle kohta, et millised võiksid, milline võiks olla see Euroopa lisandväärtus ja kuidas seda mõõta, et kas suurem, see võiks olla suurem tõhusus või positiivne mõju kulude ja tulude suhtele või siis äh, äh topelttöö vähendamine äh,, struktuur, sünergia, topeltstruktuuride vältimine või siis teised ütlevad, et et kui, äh, et selleks võiks olla äh, Eh, ühtekuuluvusfond, ühtne põllumajanduspoliitika, mõnide, mõnede jaoks ühtset definitsiooni ei ole ja traditsiooniliselt kõigi ehm, finantsraamistiku läbirääkimiste puhul alustatakse alati sellest, et eh, üritatakse saavutada rohkem tõhusust ja otsitakse, kus seda lisandväärtust leida ja kõik osapooled, kõik liikmesriigid põhimõtteliselt on selle kontse-, kontseptsiooni osas ühte, ühel nõul, aga lahtine on see, et äh, kuidas seda mõõta, kuidas leida seda lisandväärtust ja milliseid poliitikaid võiks kasutada selleks, et kulutada lihtsalt rohkem raha ja saada suuremat lisandväärtust. ma ütleks, et lisaks sellele av-, lisandväärtuse äh, määratlusele on see, et äh, tõhusalt, äh, tõhus maksumaksja vahendite kasutamine võiks olla meie eesmärgiks kohe alguses, mitte lõpus. väga raske on ähm, selliseid asju mõõta. et ma ei ole veendunud, et see Euroopa lisandväärtus on äh, selline projekt, mis kõiki liikmesriike veenab, Euroopa institutsioone veenab, kõiki osapooli veenab, et kõik on veendunud, et see kõik on nende huvides, et äh, see, et see, et me muudame seda tuttavat süsteemi, et kõik äh, võõda, võidavad sellest, aga see on ju läbirääkimiste puhul oluline, et soovitakse saavutada seda, et kõik sellest midagi võidaks räägiks äh, sellest, kuidas toimuvad läbirääkimised tavaliselt. tavaliselt äh, läbirääkimised järgmise finantsraamistiku osas on äh, kõige raskemad läbirääkimised. järgmine finantsraamistik on alati kõige keerukam finantsraamistik ja ma arvan, et seekord on see väide ka tõepoolest õige. väljakutsed on suuremad, Brexiti tõttu me juba arutasime seda teemat, kuna euroala kriisiga tuleb endiselt tegeleda. vaja on jätkusuutlikkust, vaja on kestlikumat ja, ja turvalisemat Euroopat, nii et on ootusi erinevate äh, ülesannete osas, et vaja on rohkem raha. ma ei pea siin rääkima äh, Brexitist ja sellest äh, topelt Brexiti lüngast äh, praeguses ja tulevases finantsraamistikus, aga ma pean ütlema, et kuni liikmesriigid ei tea, kui suur see Brexiti jäetav lünk saab olema ja läbirääkimised alles kestavad, on väga keeruline liikmesriikidel pidada läbirääkimisi ja selles osas, et vaja on uue, uusi vahendeid üle, äh, uute ülesannete jaoks, kuna nad ei tea, kui palju raha Äh, nad peavad kulutama e-, Euroopa Liidu eelarve jaoks. Äh, veel üks väljakutse läbirääkimiste puhul on ajakava, see on tõesti väga keerukas seekord. ma arvan, et äh, läbirääkimised tuleb lõpule viia kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuks või mitte hiljemalt kui kahe tuhande kahekümnenda aasta alguseks, kui te soovite võimaldada seda, et mitmeaastast finantsraamistikku saab korralikult ette valmistada ja e-, ellu rakendada struktuurifondide, põllumajanduspoliitika ja kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend programmi jaoks ja nii edasi. ma arvan, et äh, järgitakse samasugust ajakava nagu eelnevatel kordadel ähm, ja komisjon esitab oma ettepanekud enne suvepuhkust järgmisel aastal, mais järgmisel aastal ning siis oktoobris järgmisel aastal Ähm, äh, seadusandlikud ettepanekud fondide, põllumajanduspoliitika ja muude asjade kohta, liikmesriigid siis alustavad analüüsiga, äh, kõigepealt analüüsivad neid tervikuna Austria eesistumise ajal kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teisel poolel ja siis alustavad läbirääkimisi selleks, et äh, Äh, Rumeenia eesistumise ajal äh, töötada välja nii-öelda ehituskivid kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja siis äh, on, kui on piisavalt konsensust, siis tegeleb sellega ülemkogu, peab läbirääkimisi lõpliku kompromissi osas kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta suvel võib-olla ja nagu te kõik teate, tavaliselt on vaja kahte katset ülemkogul selleks, et kokkuleppele jõuda vaja on üksteist veenda. ma olen, kui ma olen, äh, esmalt äh, võitan nagu lõvi oma huvide eest ja siis äh, teine katse on see, kus tõsiselt asja võtma hakatakse Euroopa Parlamendi valimised toimuvad kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, pärast siis hakatakse läbirääkimisi pidada nõu-, pidama nõukoguga kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta sügisel ja läbirääkimised toimuvad siis kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta ähm, Äh, suveni ja siis selle tagajärjeks saab olema, et äh, ettevalmistusaega jääb tõesti väga vähe ja paralleelselt toimuvad siis ka Brexiti äh, üle viimased läbirääkimised ja me, toimuvad Euroopa Parlamendi läbirääkimised praeguse komisjoni mandaadi lõpp ja ülemkogu eesistuja ja, ja Euroopa Keskpanga mandaadi lõpp, kõik see langeb kokku. paralleelselt toimuvad siis need läbirääkimised, tehakse personaliotsuseid Euroopa Liidu institutsioonide ja muudes olulistes institutsioonides, et vaja on võib-olla ka äh, teha ümberkorraldusi, leida uut personali ja siis võib-olla lisanduvad ka need küsimused, mis nagu Brexit, mis mõjutavad neid läbirääkimisi ja siis see, kas härra Tusk saab, on võimeline, kas liikmesriigid lubavad tal äh, pidada läbirääkimisi äh, lõpliku kokkuleppe üle ülemkogul. nii et äh, tõesti ähm, te, äh, need läbirääkimised saavad olema väga keerukad ja see Äh, pakett saab olema väga keerukas ning äh, kokkuvõtteks ütleks, et äh, tegemist on väga keeruka ajakavaga, uute väljakutsetega, keeruliste läbirääkimistega väga keerulises keskkonnas ja aega selleks kõigeks on väga vähe. To um, the uh, question of um, to the mis puudutab eelarve ühtsuse põhimõtet, nagu te kõik teate, osalemine ja äh, kontrolliõigused Euroopa Parlamendi puhul Euroopa eelarvega äh, puhul on äh, siis seotud just nimelt Euroopa eelarvega, et see eelarve ühtsus on väga oluline, kuna see paneb paika eel, parlamendi eelarveõiguste piirid, aga nagu me just rääkisime, on mõningaid erandeid, mis on võimalikud ja mida on vaja, vaja on kõrvale kalduda sellest ühtsuse põhimõttest, mõned need äh, erandid pärinevad arengu, äh, ajaloost, nagu näiteks Euroopa Arengufond või on need ette nähtud Euroopa esmases või teiseses õiguses äh, ja kohtuotsustega on kohus neid samuti kinnitanud. aga ma arvan, et täna võime kokku võtta asja nii, et on väga palju killustumist Ähm, erinevate instrumentide puhul, mis on e e eelarve osad või väljaspool eelarvet, nagu näiteks stabiilsusmehhanism, usaldusfondid ja nii edasi, te olete neid asju arutanud minu meelest ja sekretäriaadi kolleeg vist ka räägib sellest. ja see argument, et miks osa instrumendid on väljaspool eelarvet, miks neid üldse vaja on selleks, et meil oleks kiire ja paindlik instrument, mida saaks kasutada kiiresti selleks, et reageerida uutele väljakutsetele, sellest oli jut-, just juttu. ja teine argument, selleks, et äh, uute ülesannete jaoks anda uut, uusi vahendeid, ilma et oleks vaja muuta mitmeaastast finantsraamistikku tundub, et siin on teatav pinge või on võimalik leida ka mingisugused kompromissi mitmeaastast äh, see finantsraamistiku ja eelarve ühtsuse vahel ja paindlikkuse vahel ja selle paindlikkuse ja kiire otsustamise tagajärjed on see, et Euroopa Parlamendi eelarve õigused, kontroll, seire, neist võib-olla minnakse mööda, see teeb otsuste langetamise kiiremaks ja lihtsamaks komisjoni liikmesriikide jaoks, aga see ei taga selle legitiimsust tingimata. ja teine asi, Euroopa Liidu eelarve ja Euroopa liikmesriikide eelarved segunevad mõne mm, programmi või fondi puhul ja kolmas asi, uued instrumendid annavad või-, suuremat poliitilist paindlikkust, kuna antakse uut raha komisjonile poliitika tegemiseks, aga eh, eelarvesüsteem muutub sellega keerukamaks ja, ja kaob läbipaistvus. praegu on eh, ka see parlamendi kaasatus äh, sellel nagu teha, teha järelevalvet, äh, seirata eelarve väliste instrumentide kasutamist, et see on teataval määral olemas, ma arvan, et teeksin ettepaneku, et et ähm, pea, vaja oleks mingit järjekorda või korda selleks, et kuidas teostada järelevalvet eelarveväliste instrumentide üle, kuidas tagada parlamendi kaasatust, see on vajalik, ma arvan, et see on ka teostatav. ja see tabel peaks andma teile mõningaid mõtteid selle kohta, pakkuma välja võimalusi, et kuidas seda tagada, et kuidas kombineerida Euroopa Parlamendi osalemise õigusi Euroopa rahastuse kasutamise äh, ka ja Euroopa institutsioonide võimalustega kasutada neid uusi instrumente. ma arvan, et ma olen juba liiga kaua rääkinud, ütleb kõneleja. Teil on õigus, et ma vaatan tõesti veidi murelikult kella poole ja üks äh, lause veel euroala eelarve, see on tõesti erijuhtum, siin on tegemist tõesti Euroopa Liidu eelarvele lisanduva, killustava eelarvega, siin on tõesti veel lahtine ülesanne. ja sellel on erinevad tagajärjed Euroopa Liidu eelarve ühtsusele, et kuidas kujundada seda äh, Äh, fina-, äh, fisk-, eelarvepädevust, Euroopa Liidu eelarvet ja nii edasi, aga pöörduksin tagasi keskse küsimuse juurde, et äh, kas mingid asjad peaksid olema Euroopa Liidu eelarves või väljaspool eelarvet, et kas euroala eelarve peaks olema sees või väljas, on võimalusi, kuidas e-, euroala eelarve võiks olla Euroopa Liidu eelarve osa, et kui te kavatsete eel-, euroala eelarve ette näha väljaspool äh, Euroopa Liidu eelarvet, siis äh, võib-olla on mingisugune Euroopa rahandusministrit vaja või äh, euroala parlamenti. see variant tähendaks seda, et võib-olla oleks vaja seda, et euroala par-, eelarve oleks väljaspool Euroopa Liidu eelarvet, see oleks võib-olla euroala äh, liikmete jaoks lihtsam, neil oleks lihtsam uues lepingus kokku leppida, mis hõlmaks euroala riike, aga see tähendaks seda, et suureneks killustatus Euroopa Liidu eelarve osas ja Euroopa Liidu eelarvepoliitika osas, aitäh! suur tänu, doktor Becker. E, ma pakun välja, et härra Crow kohe võtab sõna. ma tänan lihtsalt jätkuks mõnedele eh, õiguslikule aspektile tahaks juhtida tähelepanu. jah, lähtepunktiks on Lissaboni leping ja üsna huvipakkuv on meenutada, et Lissaboni leppe sätted eelarve kohta oli käsitlusel ka mm, aastal kaks tuhat kaks, kaks tuhat kolm Euroopa konventi kontekstis ja lihtsustamise töörühm ka tegeles selle teemaga ja kui me vaatame dokumente, mis teile pärast konventi laiali eh, saadeti, siis taheti tollal jah, selgemaks ja arusaadavamaks süsteemi muuta kodanike jaoks ja tagada, et kodanikud teaksid, kes mida Euroopa Liidus teeb. aga kui me vaatame, mis on pärast Lissaboni lepet, selle jõustumist toimunud, siis asi on läinud ainult hoopis keerulisemaks ja killustatumaks kõigepealt eh, finantskriis, riigite võlakriis, samuti pagulaskriis, me näeme, et eh, ikka ja jälle kasutatakse eh, muid instrumente, nimelt Euroopa Liidu eelarvevahendid pluss liikmesriikide eelarvetest vahendid. artikkel kolmsada kümme esimene lõige aluslepingus räägib ühtsuses, et kõik tulud ja kulud Euroopa Liidus peavad kajastuma ka eelarves. aga alusleping näeb ette ka rah-, teatud poliitikate rahastamise otseselt liikmesriikide pool. CFSB, süvendatud koostöö, osalisriigid siis ainult panustavad. aluslepingud juba näevad ette teatud äh, ühtsuse põhimõtte rikkumise Äh, ühelt poolt ja teisalt on meil ka Euroopa kohtupraktika, mis ütleb, et sellised instrumendid nagu ESM, mis kasutavad Euroopa Liidu institutsioone, Euroopa Kohust, Euroopa Komisjoni äh, väljaspool äh, ei riku aluslepingut. kui me vaatame seda killustatust, et kas see on vastuolus aluslepingutega, ei ole, õiguslik alus on seal täiesti olemas, aga me kõik näeme, et keerulisus on ja killustatus on ja see on vastuolus esialgsete eesmärkidega, mis oli, nimelt et võimalikult arusaadav peab olema eelarve kodanikele ja nad peavad teadma, kes mida teeb Euroopa Liidu tasandil. ja loomulikult see kõik mõjutab ka Euroopa Liidu äh, parlamendi järelevalve võimalusi. nüüd euroala instrument ESM, selle puhul me näeme, et tegemist on instrumendiga, mis järgib seda ajaloolist malli. kriisiolukorras liikmesriigid mõistavad, et midagi tuleb üheskoos ette võtta Euroopas ja äh, seda tehakse valitsuste vaheliselt kõigepealt ja siis järk-järgult see integreeritakse aluslepingu raamistikku. justiits ja siseasjad, Maastrichti leping, meenutagem, äh, kolmas sammas oli selline hübriid vorm ja siis lõpuks integreeriti kõik eelarvesse. nii et ESM-i puhul võtab see kauem, see üleminek, aga ühel päeval integreeritakse seegi tõenäoliselt aluslepingu raamistiku, aga mis on murettekitavam siin kontekstis, kui me räägime MFF-ist, on viimase MFF-i olukord, kus hakati kasutama hübriidseid instrumente väljaspoolt, e-, eelarvelised vahendid e, liikmesriikidelt selleks, et MFF-i ülemmääradest eh, mööda hiilida, näiteks eh, Türgi pagulaste toetamine. ja siin me tuleme jälle Lissaboni lepingu juurde ja sooviga, soovi juurde lihtsustada. kas see ei ole äkki nüüd liigne Lissaboni lihtsustamine? Eh, MFF Äh, äh, äh, tugineb määrusele, milles on ülemäärad kirjas ja see võetakse vastu ühel häälel. jah, väga kena on MFF panna määrusesse ja aluslepingule tugineda, aga määrus on väga otsekohene instrument. varem oli meil IAA, mis oli hoopis paindlikum ja seda oli võimalik ka palju hõlpsamini muuta. nüüd on meil määrus ja mida me oleme siis näinud pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus, et MFF-i määrus äh, on midagi, mida on nagu hakatud pidama aluslepinguks. jah, kellelgi on mingi hea mõte Euroopa Liidus ja siis öeldakse, et ei, et see on võimatu, sest selleks tuleb muuta aluslepingut. eelarve puhul me oleme ka kuulnud, et midagi tuleb teha ja siis öeldakse, et ei saa, sest see läheks MFF-i määrusega vastuollu ja see on võimatu ja sellepärast on sellised leidlikud lahendused välja pakutud, igasugused hübriidfinantseerimisvahendid aga kui me vaatame järgimist MFF-i e, ja seda määrust, alusleping näeb määruse ette MFF-i puhul ja mida siis teha, viimasest MFF-ist me õppisime, et tuleb lihtsalt kõrgemad ülemmäärad seada. härra Rüübik küsis, kas on vaja eriinstrumente väljaspool MFF-i tugevdada hoopis. ideaalses maailmas seda ei peaks tegema, ülemmäärast peaks piisama aga ma meenutan teile, et eriinstrumentide alus on art-, artikkel kolmsada kaks lõige kolm, kus öeldakse, et MFF peab sisaldama ülemmäärasid ja kõiki muid sätteid, mis on vajalikud selleks, et iga-aastane eelarvemenetlus saaks kulgeda sujuvalt. ja eriinstrumendid on siis, mida kasutatakse puht iga-aastase eelarve alusel. jah, määrus on väga selgesõnaline instrument ja me ja äh, teame, et ka määrusega on võimalik paindlikkussätteid sisse viia, me oleme sellest õppinud. Äh, see, äh, meil on olemas jah, kulu, kulukohustuste üldvaru ja maksete üldvaru. Mm, aga näis, et oli aegu, kui üldse selliseid üldvarusid ei saagi olla, aga siis selgust ikka saab küll. ja kõik on läbirääkimistes kinni ja selge sõnastus, mis puudutab äh, makseid allapoole ülemmäärasid. Te teate, kui määrust koostati, siis tollal ei olnud võimalik seda äh, ühehäälsust äh, saada selgele sõnastusele ja sõnastus sai seetõttu kompromissi huvides ebamäärane, aga järgmine kord loodame, on sõnastus täpsem suur tänu. jah, ma tahaksin teha siin ühe märkuse, me leppisime kokku, et kell seitseteist kolmkümmend täna toimub meil hääletamine ja leppisime ka kokku selles, et eh, kolleeg eh, saab kolmkümmend minutit aega selleks, et me saaksime mõtteid vahetada äh, ka kaitse, Euroopa kaitsevaldkonda tööstusliku arendamise programmi. nii et me peaksime siis selle osa lõpetama kell viis. jah, ma tahtsin selle välja öelda, et tähtis on, et nüüd äh, täpselt väljenduda ja ainult teemast rääkida. mul on kaks sõnasoovi. Jan, kas sina alustad? Äh, jah, ma olen üllatunud, mitte et ma oleks midagi uut kuulnud, aga see, mis ma kuulsin, on harjumuspärane. me ühelt poolt räägime, et meil ei ole ühtsust eelarves ja me ei oma kontrolli selle üle, meil ei ole demokraatlikku kontrolli eelarve üle et ikka ja, ja rohkem ja rohkem kõik jääb väljapoole Euroopa Parlamendi poolset demokraatlikku kontrolli ja teisalt me tahame paindlikkust. ja see paindlikkus nõuab ka paindlikke instrumente. jah, esimene märkus teilt oli, et võib-olla äh, uurida, mida parlament tahab, tahate, et kas te tahate rohkem paindlikkust, siis on vaja paindlikkusinstrumente juurde ja kui ei, siis tuleb neid vähendada. Äh, vabast-, vabandan, et ma nüüd lihtsustan asja, aga, aga kuhu me siis äh, suundume? Äh, jah, välisinstrumendid võivad niimoodi kujuneda kaks korda suuremaks kui eelarve ja meil eelarve hakkab olema väiksem seetõttu ja väga-väga palju igasugust muid instrumente, sest nad on piisavalt paindlikud ja nii edasi me peame siin otsuse langetama, mida me siis tahame. E, kas me tahame eelarve e, kujundada ümber erinevateks instrumentideks ja mingi kontrollimeetmed ka ette näha, see on midagi hoopis uut või e, lihtsalt põhiinstrumendid, põhiaspektid eelarvesse jätta ja mingisugused muud instrumendid juurde täienduseks ja ajapikku nad ka eelarvesse integreerida. nii et kui öö, äh, me seda ei tee, siis ikka rohkem ja rohkem väljapool edenevad, siginevad öö, äh, instrumendid ja eelarvet on ikka vähem ja vähem. mida me siis tahame? Euroopa Liidus, mitte ainult siin parlamendis. me peame nõukogult küsima ja ka parlament küsima, et millist struktuuri siis eelistada, teil on õigus. kui me tahame eh, euroala eh, eelarve ühtsust, eh, kas me tahame reaalset tõelist euroala eelarvet või sellist peidetud pooleelarvet, kvaasieelarvet härra Schäuble, Saksamaa minister, mulle meenub, kui ikka jälle kordas, et meil on vaja euroala äh, eelarvet, euroala parlamenti. ja äh, ja ka uut euroala aluslepingut. nii et tõesti küsimus, mida me siis tahame? jah, see kõik on väga huvipakkuv ja hetkel vastuseid ei ole, need on pigem küsimused ekspertidelt, et mida tahetakse. väga eh, huvipakkuv on see ajakava. et see on pigem nõukogu ajakava ja tahetakse pärast valimisi tegutseda, meie tahaks enne seda teha, enne valimisi, aga kas meil õnnestub, on iseasi. ja ma siin tsit-, tsiteerin teid, te rääkisite ülemineku MFF-ist. see on üks viis. jah, asi on nüüd hoopis selgum, selgem. me oleme kaardistanud olukorda ja näinud, mis siin kaalul on, aga peame mõtlema jah, mida me tahame ja mida me välja pakume. suur tänu. Eh, proua Mari Titš, ma tänan suur tänu nende materjalide eest ja aitäh ettekande eest ja ma olen täiesti nõus kolleegi Janniga, et see on oluline teema. me tahame korralikku ülevaadet olukorrast ja see, mille te siin meile koostasite, on tõesti hinnaline. Te oma ettekande ajal rõhutasite ja näitasite ka slaidil, et milline on Euroopa lisandväärtus. väga tähtis teema ja me endiselt üritame määratleda seda lisandväärtust ja mõtleme selle peale, kuidas mõõta Euroopa lisandväärtust. ja ühtekuuluvuspoliitika vallas näiteks on mitmesugused põhimõtted eh, kehtestatud, et tuvastada seda lisandväärtust jah, et arukas spetsialiseerumine, temaatiline kontsentratsioon, eh, tulemuslikkuse mõõtmine, eksante tingimuslikkus ja nii edasi, aga kõik need uued eh, nähtused, eh, põhimõtted on niivõrd keerulised, me tegelikult ikkagi ei tea, mis lisandväärtust endast kujutab. ja uuel perioodil peavad asjad lihtsamaks minema. kuidas mõõta lisandväärtust, peab lihtsustama ja mis peaks peaks olema peamine põhimõte, millel põhjal järeldada, et tegemist on lisandväärtusega. jah, teie rääkisite ka ajakavast. kevad kaks tuhat kakskümmend. minu arvates on see liiga hilja. kui me tahame, et kõik oleks valmis eh, ühtekuuluvuspoliitika jaoks kahe tuhande kahekümne esimese aasta alguses, siis tähtis on, et äh, aasta kaks tuhat üheksateist lõpul oleks kõik valmis, et liikmesriigid siis omakorda saaksid hakata ette valmistama rakendamist aastast kaks tuhat kakskümmend üks. ja igasugused viivitused maksetega, millest räägiti väga hästi esimeses ettekandes, te näitasite graafikuid kuidas kõigepealt eh, planeeriti makseid ja siis kuidas asi tegelikult oli. me nägime kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, kuidas on väga erinevalt needsamad põhimõtted kohaldunud. aga kui me tahame neid erisusi vältida, tuleb tegutseda kiiremini. ja viimane märkus euroala eelarve kohta. ma olen teiega täiesti päri euroala eelarve tõesti suurendab killustatust ja diferentseeritust Euroopa Liidu eelarves. ja kui me tahame euroala eelarvet kasutusele võtta, siis on tähtis kaasata kõik liikmesriigid euroalasse. ja kui kõik liikmesriigid on euroalas, siis eh, tõesti on võimalik ka kiirendada lähenemist, tõelist lähenemist liikmesriikide vahel euroalas ja see tähendab seda, et ühtekuuluvuspoliitika peab suurenema. sest selle poliitika eesmärk on ju vähendada erisusi ja toetada liikmesriikide lähenemist üksteisele. minu arvates on üsna selge, milline peaks olema meie peamine eesmärk järgmise MFF-is. aitäh, Raimar Pööge, palun aitäh, esimees. kui ma seda väga huvitavat äh, hinnangut õigustalituse liikmelt kuulsin, siis tuli mulle meelde veel üks asi. ta ütles ju, et äh, on olemas Euroopa Kohtu otsus, mis ütles, et mõningad meetmed äh, väljaspool eelarvet nagu ESM on kooskõlas ähm, lepinguga ilmselt. Äh, kooskõlas küll, aga poliitiliselt meie jaoks mitte parim lahendus ja mis puudutab läbipaistvust, äh, seda, et meie poliitika peab olema läbipaistev, see ei ole, ei ole see soovitav. nii et meil on probleem. leping lubab mõningaid asju, me näeme mõningate arutelude puhul, mis puudutavad äh, seda, et kas tegemist on euroala eelarvega või äh, ei taha siin rääkida teistest meetmetest, aga me näeme, et komisjon on vahel väga paindlik ja, ähm, ja loominguline selles osas, mis sobib ja mis ei sobi. näiteks äh, see kahe, e, toiduainete e, rahastu, kus me kaks tuhat üheksa andsime mingit raha ja siis leiti väga huvitav õiguslik alus, mis e, mittejuristidele tekitas väga tõsiseid küsimusi, nagu mulle näiteks. ja küsimus, et milline on praegune olukord, ma enne rääkisin sellest õiguslik, õigustalitus rääkis siin äh, lepingutest. mina mäletan, et kui äh, konvent veel koos käis, siis meie endine äh, nõunik Toomas Šubela, kes on kahjuks surnud, tuli meie mm, büroosse, ütles, et nüüd on tõesti suur häda käes, kuna diplomaadid soovivad parlamendi eelarveõigusi ära võtta ja me väga suurte raskustega saime mõningaid asju veel korrigeerida, et tugevdasime presidendi rolli ja lisasime selliseid lõike, et kõik osalejad peavad äh, menetluse lihtsalt kujundama, andma panuse sellesse, et kõik käib kiiresti ja mõistlikult ja nii edasi, ma lihtsustan seda praegu meie jaoks viimase, viimastel äh, läbirääkimistel MFF-i üle seoses äh, selle asjaoluga, et äh, nõukogu saab ühehäälselt otsustada pärast seda, kui parlament on nõusoleku andnud, see on tegelikult üsna keelu, keerukas menetlus, siis tuginedes nendele äh, lõigetele, mis me toona lõime, mis selleks, et parlamendil vähemalt mingid õigused oleks, ütlesime, et me tahame teistsugust konsulteerimismenetlust. see tähendab, et meid kaasatakse lõpp, rohkem menetlusse, sest lõpuks oodatakse meil seda, et me otsustavalt siis ütleks, kas jah või ei. ja INTA komisjonis äh, tähendab ka see seda, et me peame andma nõusoleku kaubanduslepingutele ning toonasele äh, koos toonase Poola ja Küprose eesistujatega me äh, leidsime siis konstruktiivse dialoogi meetodi, mis äh, võimaldas seda, et me osaleme üldasjade nõukogu kohtumistel. seda meetodit on vaja äh, laiendada ja nõuda selle kasutamist, sest muidu on mingi hetk ikka vaja kõige karmimat relva kasutada ning härra Becker, te rääkisite sellest, et on ajakava, president Tuski ajakava ja president Tusk siis peaks läbirääkimisi ülemkoguga ja meil on siis ju põhimõtteline probleem, et ülem kogu loomisega tekkis uus institutsioon ja leping ütleb, et e, ülemkogu ei e, tegele õigusloomega, aga tegelikult see käib niimoodi, et niikaua, kuni e, erialanõukogud ei ole hakkama saanud ja kui mõningates küsimustes on vaja ühehäälsust, siis minnakse kõrgemale tasemele ja milline erialaminister julgeb seda soovitust, et kodus tehtaks nii, nii ja nii, äh, milline äh, erialaminister äh, julgeb protesteerida, see viib selle menetluse tõesti absurdini. ma ei eita, et Euroopa Ülemkogu on pädev, aga menetlus põhimõtteliselt on tappev nende instrumentide jaoks, mida me oleme soovinud Lissaboni lepingu raames luua parlamendi jaoks. ja tahan toetada seda, mida ütles ka härra Olbricht, küsimus, et kas meil on ambitsioonikas menetlus ja et me saame õigeaegselt äh, teha otsuseid mitmeaastase finantsraamistiku osas ja sellega kaasas käivate õiguslike aluste osas, see saab õnnestuda ainult siis, kui me muudame põhimõtteliselt viimaste kordade menetlust ja mitte vastavalt komisjoni ettepanekule mais, et siis kuude kaupa äh, arut-, kasutatakse seda nõukogu, äh, nõukogu formatsioonides, mis on kohati täiesti mõttetud, et kui on olemas äh, need olulised äh, kuus, mm, kuud jaanuaris ja ettepanekud mais, meil oleks vaja väga tihedat koordineeritud menetlust institutsioonide vahel, meil oleks vaja poliitilisele tasandile minna, sest muidu sellest ambitsioonikast ajakavast, mida me tegelikult ju soovime saavutada, muidu see lihtsalt ei toimi. ja siis lähebki asi lõhki, et uus, vana parlament teeb ettevalmistuse ja uus parlament tuleb kokku äh, ja siis samal ajal tegeleb komis-, volinike ametisse nimetamise ja kuulamisega, et see tähendaks, et meid reedetakse, müüdaks maha, et esimesed, esimestel kolmel kuni kuuel kuul järgmisel aastal tuleb kokku leppida siis menetlustes ja põhimõttelistes kokkulepetes ja et selle üle, et mida üldse on võimalik saavutada ja Passarelli osas, et nõukogu saab ühehäälselt otsustada, ja kvalifitseeritud häälteenamusega otsuseid äh, langetada, seda liikmesriigid ei taha, aga kui me kunagi seda julgeme, siis äh, me äh, kukume läbi seetõttu, et meil ei ole võimekust otsuseid langetada poolteist aastat tagasi ma koostasin koos kolleeg Peressiga väga keeruka raporti, see, seda ka hääletati, oli palju poolt ja vastuargumente, tahaks selle kohta öelda, et selle raporti sisuks ei olnud mitte see, et me peaksime tingimata looma uusi institutsioone, vaid mm, parlament äh, peab tegelema siin äh, e-, euroga, sest kõik ähm, riigid, välja arvatud Taani, kui Ühendkuningriik on lahkunud, peavad ju euro kunagi äh, kasutusele võtta. meil on olemas tagatis euroala jaoks ja oleks mõistlik öelda, et me kõik oleme huvitatud sellest, et äh, kriis sellisel kujul ei kordu, et me valmistume ette uueks kriisiks, me võiksime otsida siis moodust, et looksime mingisuguse eelarverea, ükskõik kuidas me seda nimetame, mille eesmärgiks oleks valuuta äh, stabiliseerimine, eelkõige euroala stabiliseerimine, aga teisi ei tohi välistada niikaua, kuni neil on oma valuutad veel. selliseid meetodeid äh, võib ju otsustada, ei pea ka omavahendite osas äh, rohkem ette nägema ja võib kaasata sinna ka liikmesriike nende pädevusesse ja tuleb järgida ka liikmesriikide ähm, kõrgemate kohtute otsuseid, mis puudutavad euroalasid ja äh, ja seda, et ei oleks vaja põhiseadust muuta ja vaja oleks niimoodi suuremat survet avaldada liikmesriikide parlamentidele, et nad äh, rohkem raha annaks sellise eelarverea jaoks aga et äh, seda, mida vaja on otsustada, seda teeb Euroopa Parlament, toona me ütlesime, et ükskõik, kas tegemist on äh, finantsminister või komisjoni asepresident koos äh, euroala rahamindusministritega, võib-olla see, kes võtab neid otsuseid euro stabiliseerimiseks, see oleks huvitav kontseptsioon ja ma arvan, et kui Saksamaal õnnestub kunagi valitsus moodustada, siis kindlasti president Macroni vastavateemalisi ettepanekuid arutatakse intensiivselt, aitäh! Herr Fernandes bitte und danach würde ich Herrn Direktor Lehner zur Stellungnahme einladen. Merci, Monsieur le Président. Euh, première question. Aitäh. Ja esimene küsimus puudutab ajakava. ma arvan, et oleks väga hea, kui me kasutaks äh, volinik Oettingeri äh, jõudlisust ja selle komisjoni kogemusi ja praegust äh, head majandusseisu selleks, et äh, selle, sellel ametiajal kokkuleppele jõuda, sest järgmisel ametiajal läheks tõesti väga palju aega, on inimesi, kes ütlevad alati, et küsimärgi all on siin legitiimsus, et kui me räägime viieaastasest eelarvest, me oleme selle võimaluse kõrvale jätnud, siis oleks see ikkagi komisjon, eelmine komisjon, kes teeks ettepaneku järgmise komisjoni jaoks, sellepärast et läbirääkimised võtavad palju aega, välja arvatud äh, siis, kui loodetakse, äh, kui mingid asjad viibivad, äh, aga see kõik on üsna esialgne ja meil on alati see probleem minu küsimus on, et kas teie arvates on, oleks ka kasulik see, kui me sellel ametiajal võtaks vastu mitmeaastase finantsraamistiku ja teine küsimus, et kui me teame, äh, kui suure määra see võtaks äh, kogu rahva tulust, äh, see hõlmaks siis kõiki instrumente, kõiki usaldusfonde, kõiki fonde, mis on väljaspool eelarvet sest äh, mina toetan seda, et meil oleks äh, tagatud eelarve ühtsus, aga me teame, et äh, liikmesriigid kõik mõtlevad sellele et, et maksimaalselt üks protsenti kogu rahva tulust või üks koma kakskümmend kolm protsenti et kui me ütleme, et me paneme eelarvesse kõik need asjad, mis on eelarvest väljaspool praegu selleks, et eelarvet vähendada, siis on parem öelda ei sellele. meil on vaja ühtsust, aga kui me mõtleme sellele, et kui me need asjad paneme eelarvesse sisse, siis on vaja eelarvet suurendada mm, vastavalt ja mis puudutab demokraatlikku kontrolli, siis see oleks väga hea, kui kõik oleks eelarves, see oleks palju läbipaistvam ja milline on selle mõju? mida see siis lõpuks meile annab, et me ei saa ju eelarvesse panna asju selleks, et eelarvet vähendada. ja eelarve ühtsuse põhimõte ei ole mõeldud selle jaoks. ja euroala küsimus ja euroala eelarve küsimus, ma arvan, et me peame siin muutma mõ-, seda nimetust ja kui me ütleme euroala eelarve, siis see ei käi kaasas selle ettepanekuga, millega tuleb välja komisjon välja detsembris, sest nii palju, kui mina aru saan, see, mida komisjon teeb, on see, et ta tuleb välja ettepanekuga selleks, et oleks olemas äh, backstop äh, pangandusliidu jaoks, äh, reformide jaoks, see võiks olla muidugi ka mingi fond euroala jaoks, aga ka liitumiseelse abi jaoks nendele liikmesriikidele, kes tahavad eurot kasutusele võtta see tähendab, et arvesse ei võta praegu kõiki eesmärke, aga tahaksin äh, ka kommentaari saada selle küsimuse äh, kohta, kui võimalik. So Herr Lehner, bevor ich Ihnen das Wort erteile, hat sich doch noch der Kollege Depré kõigepealt äh, sai veel sõna, soovis sõna veel kolleeg Depré, Depré. Brièvement, monsieur le president, parce que teen lühidalt, sest ma olen nõus äh, paljude asjadega, mida mõned kolleegid on juba öelnud. esiteks äh, tahaks öelda, et ma hindan väga meie äh, külalise sõnavõttu selle kohta, mida ta ütles Euroopa lisandväärtuse kohta, et see on keerukas äh, kontseptsioon, seda on keerukas määratleda, aga igal juhul on see kasulik kontseptsioon, sest äh, seda saab kasutada argumendina euroskeptikute vastu, piisab sellest, et äh, öelda, et te teate, et sellel meetmel on äh, vaieldamatu Euroopa lisandväärtus, siis te leiate alati inimese, kes äh, seda suudab ka õigustada. mul ei ole mingit muud huvi selle kontseptsiooni vastu, kui et seda on väga hea kasutada argumenteerides euroskeptikuga. sest kui taha, tahta määratleda mingisuguse poliitika Euroopa lisandväärtust, siis on meil üsna keerukaid mõtteavatusi, aval-, mõttevahetusi oodata ja praeguses etapis äh, ma ei tea, mida me nüüd kõike peaksime ära otsustama järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jaoks. Äh, mitte ainult sellepärast, et ma arvan, et äh, enamus liikmesriike ei tahaks enne mingeid otsuseid langetada, kui nad teavad, mis toimub Brexitiga. kui mina oleks valitsusjuht, siis ma ütleks, et enne kui ma mingisuguseid äh, äh, siduvaid äh, otsuseid langetan rahastamise osas, tahan ma teada, mida teevad britid. ma oleks väga ettevaatlik ka veel ühel põhjusel. meil on, meid ootab ees poliitilise äh, ebakindluse äh, aeg, me näeme seda mitmetes liikmesriikides ja on poliitikuid, kes, kellel on väga suured reservatsioonid teatavate asjade osas ning äh, selles kontekstis, kus me peame võt-, langetama otsuseid, äh, mida mõjutavad väga paljud sündmused, mis toimuvad äh, tulevikus, siis ma arvan, et mm, ei saa me praegu veel võtta otsuseid ja mis puudutab euroala eelarvet, siis mulle väga meeldiks euroala eelarve, ehkki seda tuleks teisiti nimetada, nagu just ütles Jose Fernandez põhjuseid on mitmeid, esiteks ma arvan, et äh, kui euroala ei ole Euroopa Liidu keskmes, siis äh, nõrgeneb Euroopa Liit ja ka mingil hetkel laguneb. ja teiseks ma arvan, et äh, kui me anname euroalale fiskaalvõimekuse eelarvepädevuse, siis see oleks väga huvitav mõningate liikmesriikide osas, eriti mis puudutab ühtekuuluvuspoliitika piiramist. see on asi, kus me ähm, aitaks mõningaid liikmesriike poliitika kaudu, mingisuguse eelarverea kaudu euroalas, selleks, et ähm, aidata neil äh, seda järele jõuda teistele, et euroala oleks sidusam ja et äh, saadaks äh, vahendeid selleks, et viia läbi neid struktuurireforme, mida on vaja selleks, et euroalaga liituda. Te ei jätaks mõningaid liikmesriike e, ilma ühtekuuluvuse kasust, te panaksite paika mingid asjad, mis siis hakkaksid kehtima äh, ja mida, millega saaks saavutada eesmärke, mis oleksid kasulikud kõigile, näiteks mõned liikmesriigid ütleksid, et me paneme raha euroala äh, kassasse, aga vähendame ühtekuuluvusfondi vahendeid, siis ma ei ole kindel, et see äh, läheks läbi. et ähm, seal oleks äh, eeliseid mõningate liikmesriikide jaoks tulevikus ja mis puudutab üldiselt tulevase mitmeaastase finantsraamistiku eesmärke, ma ei räägi siin mehaanikast, et kuidas mm, korraldada paindlikkust, me kindlasti leiame mingeid võimalusi seda teha, aga ma räägiks poliitilistest eesmärkidest. ma olen veendunud, et on poliitilisi eesmärke, me peame, mida me peame äh, tugevdama, mitte ainult ränne, rändesurve ei vähene, mõned äh, on siin, teevad siin illusioone, et kui meil õnnestub kinni panna Türgi ja äh, Liibüa piir, siis äh, rändesurve väheneb, aga see nii ei lähe. me peame tegelema terrorismiohuga ja me endiselt äh, peame tegelema sellega, et piisavalt ei toeta, äh, et rahvas paljudes riikides piisavalt ei toeta Euroopa Liitu. ja ma olen veendunud, et tulevast finantsraamistikku ei saa teha, kui me just oleme siin kuulutanud pidulikult välja äh, sotsiaalsete õiguste äh, samba, aga kui tegelikku sotsiaalpoliitikat Euroopa Liidus ei ole et mõningate liikmesriik, äh, mõningate inimeste ette tõesti ei saa minna, kui need küsivad nüüd, et millega me üldse tegeleme, kui me teeme siin selliseid pidulikke väljakuulutamisi, aga midagi sellele ei järgne, siis nii see tõesti läbi ei lähe. ma ei räägi siin meie eesmärkidest, mis tunduvad mulle olevat selged, vaid ma räägin eel, siin ka ajakavast, sellest, kuidas me midagi teeme, millised on meie prioriteedid, mida me paika paneme, leppigem kokku meie poliitilistes prioriteetides, mitte üksnes mehhanismides. aitäh ja nüüd äh, härra Leena. aitäh, härra esimees tohiks, siis reageeriksin sellele, mida öeldi Euroopa Liidu eelarve ühtsuse kohta. komisjonile on selge, et eelarve ühtsusel on väga suur väärtus. ja kui finantsraamistiku perioodi jooksul pole olnud muid võimalusi peale hübriidlahenduste siis uue finantsraamistiku läbirääkimiste käigus peab, tuleb kord taastada selles eelarveinstrumentide galaktikas. rõhutaksin veel ühte aspekti, nimelt need eriinstrumendid MFF-is, millele võib-olla hiljem soovime midagi veel lisada siis minu arusaama kohaselt on need osa tavapärasest eelarvestamisprotsessist, nad jäävad ülemmääradest küll välja, aga neid saab eelarvepädeva institutsiooni poolt kaasata igasaaastasest eelarvesse, seega nad ei ole mingisugused eraldi satelliidid, vaid on osa kogu e-, eelarve instrumentaariumist see eelarve ühtsuse, võimalikult suur eelarvus, arve ühtsuse põhimõte on küll tähtis, aga järgmise aasta, järgmise MFF-i läbirääkimistel tuleb olla ka ettevaatlik. ma tooksin siin äh, selle nii-öelda kõige vanema satelliidi näite, mis meil on aastakümneid juba ol-, olnud, nimelt Euroopa Arengufond komisjon, nõukogu ja parlament on viimase kümne aasta jooksul ette valmistanud selleks hetkeks, et Euroopa Arengufondi saaks integreerida tavaeelarvesse, Euroopa Komisjon soovib seda ning töötab selle nimel, et Euroopa Arengufond kaasataks tavaeelarvesse. aga selge on ka see, et me peame olema väga ettevaatlikud seda tehes me peame tagama, et Euroopa tele-, äh, arengufondi kaasamine ei vähenda sendigi võrra Euroopa arenguabi andmise võimet. see sõltub ka välja öeldud poliitilistest kavatsustest, seda ei ole aga lihtne teha äh, juba äh, tulenevalt sellest, mida doktor Rubio eelnevas arutelus ütles nimelt ülemmäärasid mõjutab see, et Ühendkuningriik lahkub. omavahendite ülemmäär, doktor Becker vast uuendab äh, oma ettekannet alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast pärast uut aruandlussüsteemi jõustumist kahe tuhande kümnendal aastal on öö, äh, see oma öö, äh, Äh, vahendite ülemmäär üks koma kakskümmend protsenti ning see vähendab märkimisväärselt, kui seda hakatakse arvutama kahekümne seitsme liikmesriigi põhjal ning siis see muutub jällegi äh, tõsiseks koormaks iga-aastasele eelarvele, võttes arvesse kõiki neid kohustusi, mis tuleb äh, rahast, rahastada omavahenditest ja me peame siis mõtlema, kuidas tagada, et Euroopa Arengufondi integreerimine saab toimuda nii, et ei väheneks arengupoliitika rahad ning et te suudate ka selgitada liikmesriikidele, et meil on vaja suurendada omavahendite ülemmäära lihtsalt selleks, et me saaksime integreerida need instrumendid, mis on jäänud seni äh, ajani välja Äh, sellest praktikast ning mida me soovime nüüd integreerida. aga ma eeldan, et see ei saa olema just väga lihtne selgitus. et meil on vaja suurendada oma vahendite ülemmäära. lõpuks veel üks märkus ajakava kohta. minu volinik härra Oettinger soovib vägagi motiveerida nõukogu ja parlamenti, et läbirääkimised oleks kiired ning eh, jõuaksid eduka lõpuni vähemalt MFF-i ja omavahendite küsimuses, vähemalt selle parlamendi jooksul, aitäh. Ähm. aitäh, härra Pons on kohal seetõttu soovin ma talle kindlasti kell viis sõna anda, see tähendab, et meil on viisteist minutit. ma paluksin, et teie, härra doktor Becker ja siis ka Jan Olbrit, alustan vast doktor Becker. palun kommenteerige, vastake ja võtke kokku, Ardo. aitäh nende küsimuste ja kommentaaride eest. Teil lühidalt kõigepealt lisandväärtus nagu juba öeldud, seda on väga raske defineerida. komisjon üritas seda põhimõtet väga kaua aega defineerida, vist kahe tuhande üheksandal ja kümnendal aastal. Nad tulid välja töödokumendiga kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja järeldus oli, et lisandväärtust võib näha finantsraamistiku numbrites see öö, öö, läbirääkimiste lõpptulemus siis ongi see lisandväärtus, väga poliitiline järeldus. nüüd ajakava. ma just tutvustasin viimaste läbirääkimiste ajakava ja kogemusi, kui see nüüd üle kanda, need vanad ajakavad praegusesse olukorda, siis öö, on lõpptähtaeg kahe tuhande kahekümnenda aasta algus olles realistlik, eh, siis see parlament siin kindlate numbrite üle läbi ei räägi. sest minu arvates liikmesriigid ei suuda jõuda kompromissile järgmise aasta lõpuks. ja siis veel euroala eelarve eelarvesuutlikkus on endiselt ebaselge, kuidas seda eelarvet kasutada, millised oleks selle eesmärgid ja ülesanded. kas ta peaks siis rahastama lihtsalt liikmesriikide struktuurseid reforme või peaks olema mingi üüratu eelarve üks, kaks, kolm euroala protsenti euroala RKT-st, et öö, äh, Äh, stabiliseerida, äh, paika panna kontratsüklilised programmid, viia läbi struktuurseid reforme, see arutelu on veel avatud, aga kui vaadata seda viimast võimalust, äh, ehk siis väga suur euro, euroala eelarve, siis loodakse eelarve, mis koosneks igal aastal üle kahesaja viiekümnest miljardist eurost see oleks peaaegu kaks korda suurem kui praegune kahekümne kaheksa liikmesriigi eelarve. prioriteedid on erinevad investeeringud, infrastruktuur, reformid ning sellel peaks olema ka ühendus siis praeguste investeerimisprioriteetidega, sest tõukefondid teevad ju sedasama. see uus eelarve ja ma olen sellega nõus, mida te ütlesite, siis see eelarve muudaks olukorra keerulisemaks, läbipaistvus väheneks ning killustatus suureneks, kui nüüd poliiti-, kui nii poliitiliselt väljenduda ennast. ning siis on ka keeruline öö, mõista, kes tegelikult poliitika otsuseid vastu võtab Euroopas. aitäh, Jan Olbrit, paar lühikest märkust. kõigepealt, mulle meeldis see, mida te alguses ütlesite, et lisandväärtus on küll huvitav, aga lisandväärtus ei saa olla see lõppeesmärk. lisandväärtus on mingi asi, mille läbi eesmärke saavutatakse. me soovime ju teha midagi, millel on uus väärtus, praegusel hetkel me seda päris ei tee, seega me peaksime tegutsema paremini. me ei ole senini piisavalt ambitsioonikad ning Euroopa Liidu öö, eesmärk ei ole ju mitte veenda, veenda populiste mitte olema populistid. me oleme siin ka poliitilises institutsioonis. mida me soovime? kas me soovime ühendust või valitsuste vahelist lähenemist? kui see on üleni eh, valitsuste vaheline lähenemine, siis meil ei ole vaja Euroopa Liidu eelarvet, siis ei ole vaja ka Euroopa Parlamenti ma tsiteerin siin Tšehhi Vabariigi endist presidenti, meil ei ole vaja Euroopa Parlamenti, kui süsteem on valitsustevaheline. seega me ei räägi siin konkreetsetest numbritest, vaid äh, tulevasest äh, mudelist, meil on vaja äh, neid instrumente kasutada selleks, et ümber kujundada Euroopa Liit see on ju ilmselge. seetõttu peaksime me küsima, milline lahendus oleks paindlikum, kiiremini reageerivam, milline saaks olema kahe instrumendi dünaamika ning omavaheline seos. ning kolmandaks, aitäh, et te ütlesite seda, mis asi see euroala eelarve on. euroala eelarve äh, võib olla ükskõik see, mis me soovime, me võime sellest rääkida Äh, ükskõik milliste nimedega, aga seal on samad instrumendid, mis Euroopa Liidu eelarves ainult, aga ainult osadele riikidele mõeldud. Euroopa Liidu äh, euroala eelarve siis oleks osadele äh, Euroopa Liidu eelarve teistele instrumentide jaoks kui näiteks mitteühtekuuluvusriikidele ei, ei, ei ole Euroopa Liidu eelarvest raha, siis selleks võiks raha eraldada euroala eelarvest näiteks. ja kokkuvõtteks me ei räägi siin rahast, vaid Euroopa Liidu tulevikust, mida me tõeliselt soovime. me lihtsalt mõtleme, kuidas eelarvekeelde tõlkida meie poliitilised ideed, aitäh! Vielen herzlichen Dank, ähm, ich bedanke mich. aitäh! tahaksin tänada doktoreid Rubiot ja Beckerit ning ka Richard Crowd meie õigustalitusest. see kõik oli väga informatiivne, suur tänu elava arutelu eest, me oleme viis minutit ajaga, seitse minutit aega vast ees. härra Gonzales Pons, kui te olete valmis, siis äh, tuleksimegi teie päevakorrapunkti juurde juba ja räägiksime Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsivõimest. ma tänan, härra esimees. ma tutvustan meie komisjoni arvamust teile. meie oleme selle teemaga seotud komisjon ja te, kõneks on Euroopa kaitsepoliitika tööstusliku arenguprogramm. see on prioriteetne kõigile, sest see peab tagama Euroopa sõltumatuse ja tehnoloogiline juhi roll on ülioluline selle programmi juures, see peab olema meil kõigil südamel. eesmärgiks on ka süvendada koostööd, et maksimeerida tulemused liikmesriikides, kui nad investeerivad kaitsesse ja me oleme näinud ka, et relvajõudude varustuse standardimine on väga tähtis ja koostöö liikmesriikide vahel ehm, peab tugevnema. novembrikuus kirjutasid kakskümmend kolm liikmesriiki kahekümne kaheksast alla alalise koostöö kokkuleppele. Ehm, praegu on kakskümmend viis kuni sada miljardit eurot see summa, ehm, mis on koostöö puudumise tagajärg. ja kaitsega tegelevad äh, kõik liikmesriigid, mis tekitab äh, dubleerimise investeerimisel. ja programmi eesmärgiks on äh, projekteerida kaitsetooteid ühiste tehniliste kirjelduste alusel, üheskoos prototüübid, katsetused, uuringud läbi viia eesmärgiks on eh, eh, võimaldada koostööd teha kolmel ehm, ettevõttel, kes kahes liikmesriigis paiknevad ja viissada miljonit eurot on ette nähtud aastateks kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend ja ma leian, et see on põhjendatud summa. aga see rahasumma peab tulema varudest, mis MFF-is on tegemist on uue algatusega, millest tõuseb tulu kõikidele. ja seda ei tohi samas finantseerida teiste äh, arvelt. ja ei tohi unustada ka VKE-sid, kes on meie majanduse mootoriks ning peab olema projektide eraldi kategooria ette nähtud just VKE-dele ja kakskümmend protsenti Eh, kogu eelarvest peaks olema just eh, VKE-dele suunatud, et soodustada nende programme. ja eh, ma nüüd soovin, et Euroopa Komisjon võtaks vastu ka sellekohalised delegeeritud aktid. nüüd on võimalik teil muudatusettepanekuid saata seitsmenda detsembrini, ootan teie ettepanekuid. suur tänu, härra Gonzales Pons mul on ainult üks sõnasoov ja see on minult endalt. ja härra Körmelit ka. ma tahan lihtsalt öelda, et ma nägin teid, jah. kas veel mõni sõnasoov jäi mul kahe silma vahele? jaa, hästi. jah, ma tahaksin avaldada oma seisukohta kui selle koja liige ja saadik. jah, SPD delegatsiooni seisukohta ma veel ei, ei tea, sest me ei ole fraktsioonis seda teemat veel arutanud. ja ma ei ole ka variraportöör. aga SPD arutelu selle programmi üle on paar aspekti välja tulnud, millest ma tahaks rääkida. kõigepealt õiguslik alus sellel programmil on meie jaoks probleemne, sest siin on vastuolu komisjoni poolt valitud õigusliku aluse vahel, mis on tööstuspoliitiline, eh, tööstuspoliitiliste algatuste toetamine ja öö, eh, lõik on ka aluslepingus, mis Euroopa Liidu tegevust kaitsesektoris ette ei näe. horisont kakskümmend kakskümmend Äh, on midagi, mida ei saa ka nendel eesmärkidel kasutada. nüüd, äh, kas ikkagi selle programmi õiguslik alus on õigesti valitud, selline küsimus on meil tekkinud, nii et mõelgem selle üle üheskoos järele. ja teine punkt, äh, see on muidugi pigem hinnanguline arvamus, siin võivad lahkneda meie arvamused, nimelt see potentsiaal äh, Eh, mida, millele siin viidatakse, on teoreetiline, puhtteoreetiline. mina olin kunagi ühe saadiku väike assistent siin majas ja tollal oli Euroopa direktiiv ehitussektori jaoks arutusel ja on täiesti selge, et meie Euroopas ehitussektoris peame ühtlustama teatud asju ja sellega on tõesti ka võimalik kõvasti kokku hoida ja sünergiat saavutada, aga mu daamid ja härrad, Euroopa Liit ei ole suutnud siiski eh, pistikupesa asjus isegi kokku suutnud leppida, et see kõigil ühesugune oleks. nii et ma eh, arvan, et et pärast kuid äh, arutelusid ja seda arutamist, kas peaks kahefaasiline või kolmefaasiline olema see pistikupesa, äh, kogu see arutelu äh, jah, lõpetati sellega, et ei, ei saa kõike Euroopa Liidus reguleerida. ja ma tahaksin viitada siin sellele, et seal, kus liikmesriigid hakkavad kaitsma oma äh, sektoreid ja ma arvan, et relva ja tööst-, kaitsesektoris just hakatakse oma sektoreid kaitsma, siis äh, tekib olukord, kus iga liikmesriigi valitsus tahab oma öö, äh, öö, kaitsta oma sektorit teiste konkurentsi vai-, vastu sest tegelikult äh, kõigi klientideks on ju üks äh, riik, avalik sektor. kui see nüüd teistmoodi läheb, siis ma oleksin väga üllatunud. Äh, vähemasti kolm firmat minu koduriigist oleks siin hõlmatud ja viimane märkus, siin ma olen raportööriga ühte meelt ja mul on hea meel teie seisukoha üle, härra Gonzales Pons. nimelt rahastamine. ma olin pisut äh, ehmatunud, kui komisjon mitte siin saalis, aga mujal pakkus välja rahastamise põhimõtted. nüüd see, mida me oleme siin rääkinud MFF-ist ja mitte piisavatest varudest ja ülemmääradest äh, ainult teravneb. kui me nüüd käivitame uue programmi, äh, mida on vaja hakata finantseerima, nii et minu isiklik, äh, isiklik kordan veel kord, seisukoht on selline. see ei ole minu delegatsiooni ega minu fraktsiooni seisukoht ma leian, et et seda programmi saab aktsepteerida, kui on selge, et leitakse uut raha, leiab nõukogu selle finantseerimiseks. härra Kõlmel. ka mina tänan esmalt raportööri äh, tema äh, ettekande eest ja tahaksin tõesti ühineda teie kahtlustega, ma arvan, et äh, kui lubate, siis ütleks, et äh, siin ei ole asjad põhjalikult läbi mõeldud, sest see lähenemine kõlab küll väga ilusti, aga tõepoolest, tegemist on pelgalt äh, demokraat- äh,, teooriaga, me räägime siin äh, liikmesriikide äh, sõjaväe varustamisest ja me ei räägi siin väikestest summadest, vaid miljarditest ja ma ei suuda endale parimagi tahtmise juures ette kujutada, et liikmesriikides ei oleks mõeldud selle üle, et kuidas neid äh, asju ajada võimalikult äh, majan-, hästi majanduslikult, et kuidas osta asju nii, et hinna-kvaliteedi suhe oleks võimalikult hea, see on juba praegu nii, ma olen üsna kindel selles ja see ei tähenda, et häid asju ei saaks veelgi paremaks muuta, see on kindlasti võimalik, aga ma arvan, et see lähenemine siin läheb tõesti eksiteele, kui me ütleme, et kuna tegemist on Euroopa lähenemisega, on vaja moodustada klastreid, see ei kõla ühtlustamise järgi ja rohkema konkurentsi järgi, vaid see kõlab nii, et tekitatakse täiendavat bürokraatiat ja me loome siin reegleid selle kohta, et kuidas Äh, mm, mm, kuidas tuleks teha pakkumisi. et kui palju parem oleks see, kui üritataks vabatahtlikkuse alusel selliseid äh, hankeid ühiselt läbi viia ja siis liikmesriigid saaksid osaleda. et äh, see, et liikmesriigid kasutavad väga palju rohkemaid arvukamalt relvasüsteeme kui ameeriklased, see on väga oluline argument, aga tuleks äh, kõigepealt selgeks teha see, kas liikmesriigid on üldse valmis tulevikus ühtlustatumaid äh, relvasüsteeme kasutama, sest kui nad ei ole selleks valmis, siis me võime siin äh, otsustada ära, et äh, toimuvad ühishanked, aga tegelikkuses see nii ei lähe. nii et me tõesti peaksime äh, siin tegelema probleemi juurtega, mõtlema, et mida liikmesriigid on valmis ühtlustama, sest ainult siis, kui on võimalik ühtlustada, on võimalik ka teha, läbi viia ühishankeid, aga siis ma teeksin ikkagi ettepaneku, et liikmesriigid peaksid äh, tegema neid hankeid ja meie Euroopa Liidus saame luua raamistiku, mille raames liikmesriigid saavad võimalikult tõhusalt selliseid hankeid teha ja kui on olemas nii palju võimalusi raha kokku hoida, siis mõelgem selle üle, et see praktikas tähendaks seda, et äh, väga palju ähm, tellimusi jääb ka tegemata ja äh, siis tähendab see seda, et neid firmasid ei ole ka mõtet kaitsta, sest äh, lõpuks tekiks selline vastuolu, et me ütleme, et me tahame tõhusalt äh, sisse osta, aga kui firmad ei suuda enam müüa meile neid asju, siis me peame neile lõpuks äh, toetusi maksma. ma arvan, et siin tuleks asjad tõesti lõpuni läbi mõelda ja see asi ei ole nii lihtne, kui siin endale ette kujutatakse. aitäh ja nüüd saab sõna härra Danunu. jah tõepoolest, et ähm, siin on väga palju küsimusi, äh, juriidilisi, tehnilisi, normatiivseid küsimusi, rahalisi küsimusi loomulikult. aga tuleb edasi liikuda selles küsimuses, äh, Euroopa kaitsevõime küsimuses. me ei, me oleme ohustatud, me teame seda. ameeriklased äh, enam ei ähm,, ei ole nii pühendunud kui varem ja Euroopa peab nüüd tõesti tegelema oma kaitsevõitmega mind huvitab kõik see, mis äh, toimub seoses selle mõttega, et Euroopa Liidul võiks olla rohkem äh, koostööd kaitse osas. me oleme tegelenud juba teadusuuringutega, aga nüüd lähme edasi tööstuse, tootmise valdkonda, relvastuse valla, valda ja ma arvan, et me peaksime tegema koostööd äh, võttes arvesse neid äh, perspektiive, mida meile pakutakse. asjad ei ole lihtsad, aga kui asjad oleksid lihtsad, siis me ei äh, arutaks seda siin, vaid me oleksime leidnud lahenduse. nii et üks äh, peamistest mureküsimustest on loomulikult rahaline, see raha, millest me räägime, seda ei, ei ole piisavalt, võttes arvesse vajadusi ja ma arvan, et vaja on seda, et liikmesriigid saaksid aru vajadusest, et nad peavad välja käima piisavalt suured summad selleks, et tagada, et Euroopa oleks võimeline end kaitsma. ma arvan, et see on esimene samm, ma saan aru, kui olulised, kui suured on need tehnilised, juriidilised ja rahalised raskused, aga ma arvan, et me peame siiski selles suunas liikuma, aitäh. Frau Hohlmeier, bitte. Ähm, armsad kolleegid, ma mõistan seda, et äh, varasemad mehhanismid, mida kaitsetööstuses äh, on kasutatud, ei ole toiminud, kus liikmesriigid äh, siis piiravad oma turgu ja nii edasi, aga see ei tähenda, ja see ei tähenda, et me peaksime jääma vana, varasema süsteemi juurde, seega me peame leidma uusi mehhanisme, uue süsteemi paiki panema Äh, eriti arvestades, kuna meil on uued väljakutsed meie julgeoleku ja välispoliitikas, me peame rohkem saavutama, rohkem üheskoos äh, edasi arenema. seega me peame mõtlema, kuidas tõsta tõhusust ning äh, seejärel mõtlema ka, kuidas seda rahastada, mida me saame teha üheskoos Euroopa tasandil ning mida peaks reguleerima eraldi liikmesriikides minu arvates see härra Gonzales Ponsi lähenemine on väga õige, väga hea, see on äh, ainult algus, see ei ole viimane samm, vaid ju esimene, mis astutakse. ja me ei saa sellega lahendada ju kõiki probleeme. aga see on tõesti esimene samm õiges suunas ning sellele kindlasti järgnevad järgmised, mida me saame arutada ja analüüsida, aitäh! aitäh! ning nüüd annaksin sõna ka komisjonile, kui keegi nendest kohal on. kes soovib sõna? palun. Thank you, Mr Geyer and uh, thank you to the members. aitäh, härra Kaier, suur tänu komisjoni liikmetele huvitava arutelu eest. eelarve peadirektoraadi esindajana räägiksin ma ainult rahaküsimustest, see on meie äh, eriala loomulikult ning see on ka üks äh, teie komisjoni peamisi murepunkte? ma mäletan väga hästi, et juulikuus tutvustasin ma komisjoni ettepanekut teie komisjoni liikmetele, mis koosnes ja koosneb senini ettepanekust äh, rahastada seitsmekümne viie protsendi ulatuses viissada miljonit läbi erinevate äh, eraldiste ning kakskümmend viis protsenti äh, eraldamata varudest. seda äh, ettepanekut ühehäälselt just ei tervitatud, ma mäletan väga hästi härra Fernandesi ja ka teiste äh, argumente ja komisjon, komisjon mõistis siis omalt poolt, et parlament soovib rahastamiskompromissi Ehm, mis kaasaks palju vähem ümbersuunamisi kui komisjoni ettepanekus, aga ma juhiksin saadikute tähelepanu asjaolule, et ka nõukogu positsioon tundub kaistuvat. tundub, et nõukogu oma üldises lähenemises, mida ta ette valmistab, soovib ehm, ümbersuunamisi saja protsendi ulatuses, loomulikult ei saa ma siin ennustada, mis nõukogu positsioon saab olema, aga äh, nii ta on, see on vastuolus nõukogu varasemate seisukohtadega, näiteks EFSA läbirääkimistel, kus nõukogu algselt nõustus komisjoniga et, et seitsekümmend viis protsenti tuleks siis ümber suunata rahasid tuleks ümber suunatud rahadest. niisiis, ka äh, nõukogu seisukoht karmistub komisjonina. saame ainult teha järelduse, et selle ettepaneku rahastamise läbirääkimised saavad olema väga keerulised ning nagu ikka, oleme me valmis tulema välja kompromissettepanekutega, et äh, aidata nii parlamenti kui nõukogu kokkuleppele jõuda ja seda õigeaegselt selle väga olulise ettepaneku küsimuses, aitäh! aitäh, härra Urejas! ka Grow peadirektoraat on kohal, kas sealt soovib ka keegi sõna, palun? aitäh, lihtsalt üks märkus või kommentaar selle olulise küsimuse kohta, mis puudutab juriidi-, õiguslikku alust. tõepoolest, vaja on teha vahet Euroopa Liidu toimimise lepingu vahel, artikkel äh, seitsekümmend, sada seitsekümmend kolm ja Euroopa Liidu lepingu vahel ja Euroopa Liidu lepingus on keelatud ühenduse eelarvet kasutada selleks, et rahastada äh, kaitsealaseid mm, tegevusi nii et äh, see äh, programm ei tugine äh, Euroopa Liidu lepingule, vaid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile sada seitsekümmend kolm. see on siis õiguslik alus, mis puudutab tööstuse konkurentsivõimet. ja programmi eesmärgiks ei ole kaitsevõimekust rahastada, vaid äh, ette, eesmärgiks on rahastada tööstust ja üksnes seda etappi, mis puudutab väljatöötamist, toodete väljatöötamist kuni prototüüpideni. komisjon ei tee ettepanekut minna kaugemale, ei tee ettepanekut rahastada eelkõige öö, äh, relvastuse omandamist, see käib liikmesriikide ainupädevusse me arvame, et see on täiesti kooskõlas lep-, aluslepinguga. Ähm, äh, see ähm, äh, programm äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ei võimalda seda rahastada, aga me oleme täiesti väljaspool Horisont kaks tuhat kahtekümmet, aga Horisont kaks tuhat kakskümmend ja selle määrus välistab kaitse mm, uuringute teadusuuringud, aga aluslepingus ei ole välistatud äh, kaitseteemalised äh, teadusuuringud, nii et äh, see võimaldab meil teha seda, mida me oleme plaaninud, nimelt äh, toetada väljatöötamist, aga äh, siis äh, edasised tegevused ette nähtud ei ole. aitäh nende sõnavõttude eest ning lõpetuseks annaksin sõna raportöör härra Gonzales Ponsile. aitäh, härra esimees. suur tänu kõigile selle arutelu eest see oli alles esimene arutelu, sellele järgnevad veel paljud, nad kõik on kindlasti väga huvitavad. ning ma ootan ka kolleegide muudatusettepanekuid, mis võiks kaasa tuua siis teksti, mis siin komisjonis ka hääletusel läbi läheb. sooviksin aga selgitada nelja aspekti. esiteks see dokument ei räägi Euroopa kaitsest. me ei räägi siin sellest, kas Euroopa Liidul on võimalus äh, paika panna Euroopa kaitsepoliitika. me räägime siin eelarvest, äh, äh, poliitika kohta, mis pannakse paika ühes teises komisjonis, meie ei ole siin selleks, et rääkida sellest, kas tuleks üles ehitada Euroopa kaitsetööstus, meie tegeleme eelarve küsimustega, teemal, mille eest vastutab ja mida arutab hoopis teine komisjon. loodetavasti te kõik mõistate, et me ei räägi siin materiaalsetest küsimustest, vaid teadusest U, teadusuuring, uurimustegevusest. me ei räägi siin sellest, et liikmesriigid või Euroopa Liit äh, hakkab üheskoos tehnoloogiat ostma, vaid me räägime siin teadustööst, tänu millele äh, vähenevad äh, liikmesriikide kulud. kolmandaks, eelarve poole pealt oleks mõistlik, et äh, ühised uurimustööd tooksid kaasa ka vähenenud kulud. kui me toetame kaitsetööstuse teadus- ja arendustegevust, siis äh, suureneb kasutegur kahekümne kaheksa või kahekümne seitsme kordselt, kui me seda üheskoos teeme, on see kõik väga palju liht-, eh, odavam mõelge, milline oleks äh, USA armee, kui seal ei oleks keskset äh, äh, kaitsepoliitikat, vaid igal osariigil oleks oma kaitsepoliitika, vaid ning et seal oleks viiskümmend erinevat tanki ühe asemel. meie kaitsekulud, teadus- ja uurimistegevuskulud kaitsepoliitikas on palju suuremad kui Venemaal, aga samas öö, kaitsepoliitikas, kaitsetehnoloogias on Venemaa palju kaugemale jõudnud. sellega on tegelenud ka komisjon ning see sarnaneb ka meie komisjoni esimehe seisukohtadele. kui meil on ühine kaitsetehnoloogia poliitika, siis me soovime seal ka sääste. mitte sääste Euroopa Liidu, vaid Euroopa liikmesriikide eelarves seega ei ole siin mõtet öelda, et me ühelt po-, me e, anname justkui Euroopa Liidu eelarvest raha liikmesriikide kaitsepoliitika jaoks, kai-, liikmesriigid ikkagi panustavad omalt poolt mitte, ja selleks ei kasutata Euroopa Liidu eelarvet. Äh, kuna säästud jõuavad liikmesriikide eelarvesse, siis peab liik-, peavad liikmesriigid ise ka algselt maksma. loodetavasti see, need äh, arutelud lahenevad juba lähipäevadel, ma ootan edasi edaspidiseid arutelusid, sest need on põhimõttelise tähtsusega. aitäh, härra Gonzales Pons, Pons suutsimegi hakkama saada isegi natukene varem. paljud kolleegid kindlasti eeldavad, et me alustame hääletust kell pool kuus täpselt, seetõttu teen ettepaneku, et katkestame töö kaheteistkümneks minutiks ja jätkame hääletusega kell viis kolmkümmend. That gives me a chance. Yeah.

Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie freundlicherweise kallid kolleegid, palun võtke kohad sisse, sest ma hea meelega alustaksin hääletusprotsessi. Te teate, et hääletuseks on vaja meil hääletuskaarte ma loodan, et kõigil on need nüüd pihus. Äh, jah, paljudel nii ongi. Äh, ja kas on mõni kolleeg, kellel ei ole hääletuskaarti? võib-olla siis annate käega märku. ei ole selliseid? nii et teeme proovihääletuse näiteks, kas te leiate, et seda koosolekut olen ma võrratult juhtinud, kas te olete päri? teeme proovi hääletuse selle küsimuse üle. keegi peab hääletuse nüüd avama. jah, hääletus algas. ma tänan kas kõik on hääletanud? tundub, et jah. siis on hääletus läbi. jah, te leiate, et üsna kenasti äh, seitseteist leiavad, ma äh, juhtisin tööd, kolm on vastu, üheksa jäid erapooletuks Timo, ma pean sind silmas. nii et saame hääletama hakata. meil ei ole siin ülearvulisi kolleege. nii et kõigepealt me hääletame. jah, kõigepealt, et me tahame tervet paketti hääletada Eh, mis puudutab eh, lepitusmenetluse tulemusi reede ööst. me juba rääkisime sellest pikalt enne ja eh, kõigepealt jah, parlamendi seisukoht oli selline, et muudatus paranduseelarve projekt number kuus kahe tuhande seitsmenda aasta üldeelarve kohta me hääletame ainult sellisel juhul, kui lepitusmenetlus meil on rahuldust pakkuva tulemusega ja nii juhtus, mis tähendab, et hakkame hääletama minu raportit paranduseelarve projekt number kuus ja siin on muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, rohkem tagasi lükatud. nüüd number kaks, muudatusettepanek poolt, vastu, ülejäänud tagasi lükatud. Eh, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, number neli poolt Vast-, viis vastu, rohkem erapooletud ei ole selliseid tagasi lükatud. ja nüüd hääletame nimeliselt äh,, nime ja hääletus algas. ja, ja. Ah, vabandust, vabandust. mulle öeldi, et ma pean veel ütlema, et et eh, siin eh, raportis on kaks korrektiivi tehtud tehnilist. Eh, see viiendas lõikest peab olema sõna amounted sõna amounts asemel ja lõikes kuus on sõnad kustutatud. Need on kaks tehnilist korrektiivi et protokoll jah, oleks korrektne, me lugesin need veel korra ette. nii et kes on nüüd raporti poolt nende korrektiividega, nimeliselt palun teil hääletada, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, kaks vastu, kaks vastu ja erapooletuid ei olnud. edasi. ühekordne hääletus. seegi puudutab lepitusmenetluse tulemust. nimelt eh, kaks tuhat seitseteist et erakorraliste kulutuste varu aktiveerimine ja Sigrid Muressan on meie raportöör. me peame elektrooniliselt hääletama ja hääletamine algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. kolmkümmend poolt, kaks vastu, kaks erapooletut. järgmine on proua Vaidere raport, mis puudutab Euroopa Solidaarsusfondi ühekordne hääletus elektrooniliselt, hääletus algas. kõik on hääletanud, hääletus lõppes kolmkümmend kaks olid poolt, kaks olid vastu, seega vastu võetud proua Vaiderele õnnitlused. Dann kommen wir zur Mobilisierung. Edasi on ähm, erakorralise varu aktiveerimine kaks tuhat seitseteist, see puudutab jälle menetluslepitust, ühekordne hääletus, vabandust. niisiis, meil on kolm muudatusettepanekut, esimene puudutab esimest lõiget, peame selle poolt hääletama kes vastu, rohkem erapooletud, keegi ei ole, tagasi lükatud. teine muudatusettepanek, kes poolt? neli, kes vastu, rohkem erapooletud, tagasi lükatud. kolmas, kes poolt? vastu viis erapooletut, keegi ei ole, vastu võetud. ja lõpphääletus elektrooniliselt. hääletus algas. hääletus lõppes. seega on see varu ka aktiveeritud, kolmkümmend olid poolt, kolm vastu. tänan. Zum Bericht von Herrn Puba ü-. siis järgmisena härra Puba raport, see puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist Soomes. siia on tehtud kaks muudatusettepanekut, kõigepealt Empli teine muudatusettepanek, kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud, vastu võetud. kolmas muudatusettepanek ka Emplilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. siis muudatusettepanek neli tööhõivekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viies muudatusettepanek härra Sarvamaalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus tööhõivekomisjonilt, kes on poolt, vastu seda kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. Eine Stimme fehlt. Üks hääl on veel puudu. kui keegi ei soovi hääletada, siis see on ka arvamuse väljendus. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud üheksateist neljateistkümne vastu üks erapooletu. järgmisena seitsmes muudatusettepanek ka tööhõivekomisjonilt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksas muudatus ka tööhõivelt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksas tööhõivekomisjonilt, kes on poolt, vastu ära vastu võetud. ja esimene muudatusettepanek härra Sarvamaalt, kes on poolt, vastu, vastu võetud. lõpphääletus. Äh, mulle anti teada, et muudatusettepaneku number kuus jätsin vahele. okei okay., ich kann mich auch erinnern, dass wir zwei has been voted against, jaa, see on vao. jaa, seda hääletati, hääletati maha. jah, olge rahulikud, olen teiega nõus. lõpphääletus härra Popa raportile. elektrooniliselt hääletus on alanud. Geschlossen. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kolm vastu, palju õnne, härra raportöör. teine raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutuse võt-, kasutusele võtmise kohta, nüüd räägime me Kreeka Attika provintsist, raportöör on kolleeg Vieux. siin on mitu muudatusettepanekut, kõigepealt number kaks tööhõivekomisjonilt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. siis kompromiss number üks, kes on poolt? vastu erapooled vastu võetud. sellega langeb ära number kolm, järgmisena muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud number viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis teine kompromiss, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega langeb ära muudatus number üks. ja lõpphääletus. elektrooniliselt hääletus on alanud. schließe die Abstimmung. hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, kolm vastuhäält. palju õnne raportöörile. järgmisena härra Novakovi raport noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides. kõigepealt muudatusettepanek number seitse härra Põlmerilt, kes on poolt. vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kaheksa, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, vabandust. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis suuline muudatusettepanek number üks raportöörilt härra Novakov, kas teil on selle kohta midagi ka öelda? olgu. kas sellele on keegi vastu? ei, seega hääletame. kes on poolt, vastu? erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kaks. kompromiss üks tuleb veel. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud vastu võetud. seega langevad ära kümme, üksteist, kaksteist ja neliteist ja hääletame muudatust kolmteist, kes on poolt. kolmteist, jah. vastu. erapooletud, vastu võetud. järgmisena kompromiss kolm. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. langevad ära viisteist, kuusteist ja seitseteist ja hääletame kaheksateistkümnendat raportöörilt. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena muudatusettepanek kakskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, kes toetab teist osa? kes on vastu? seda tuleb elektrooniliselt kontrollida. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 vastu. era-, see sai ka häälteenamuse, muudatusettepanek kolm on tagasi võetud, seega hääletus on lõppenud, lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. Dann machen wir weiter mit den Trans- ümberpaigutamised. kõigepealt võtan ise sõna. kolleegid. ümberpaigutamised kakskümmend kaks, kakskümmend seitse ja kolmkümmend üks. soovi, soovin ma äh, teile esitada heakskiitmiseks äh, kakskümmend kaheksa samuti see puudutas siis paremat koostööd EASA ja komisjoni vahel, mida selgitati, see, seetõttu soovitan ma kahekümne kaheksandat ka heakskiitmiseks. aga kolmekümne kolmandaga on mul komisjonile küsimus. see puudutab äh, liit, liitumiseelset abi Türgile. sellest räägiti ka lepitusmenetlusel ning minu küsimus on, miks te teete siin sellise ettepaneku ümberpaigutamiseks, kuigi lepitusmenetluses seda ei otsustatud? Thank you, Chair. Uh, for giving me the floor. aitäh, härra esimees, mulle sõna andmast. kui te olete nõus, siis ma lühidalt tutvustan seda ümberpaigutamist, et kõik oleks saadikutele selge. komisjon teeb siin ettepaneku, et paigutatakse ümber kuuskümmend kaks miljonit eurot kulukohustusi IPA Türgilt humanitaarabisse kuueteistkümnendal novembril kohtus äh, liitumiseelse abikomisjon ning kiitis heaks muudatused äh, neljasse mitmeaastasesse IPA Türgi programmi. Need puudutavad eelkõige eelarverida, kust panustab Euroopa Liit Türgi majandusliku ja ter territoriaalsesse ühtekuuluvusse. see puudutab siis seda ühtekuuluvus eelarverida e, liitumiseelsest abist Türgile. võeti äh, siin arvesse otsuses seda, et projektid ei ole korrektsed ning äh, vastuvõtusuutlikkus vilets. eriti, mis puudutab keskkonda ja transpordisektorit. selle komitee koht, otsuse järel vähendati kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eraldisi kaheksakümne üheksa miljoni võrra ning kuueteistkümnendast novembrist alates seetõttu saab neid kulukohustusi kasutada alternatiivseteks eesmärkideks kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. kõigepealt tahaksin rõhutada, et see vähendamine äh, tehti äh, kahe tuhande seitsmekümnenda, seitsmeteistkümnenda aasta väga viletsa vastuvõtusuutlikkuse tõttu ning seda tehti öö, äh, öö, koostöös öö, Türgi ametivõimudega, ehk siis tegemist on selge eelarve eh, haldamisega, vähendati eh, summat, kuna vastuvõtusuutlikkus on väga väike ja Türgi võimud on sellega nõus. samal ajal Süüria humanitaarolukord on väga tõsine. Teie komisjoni liikmed on kindlasti selle olukorraga väga hästi kursis, kuus koma üks miljonit inimest on Äh, äh, seal äh, põgenikud, kolm koma üks miljonit inimest lahkus kodudest sellel aastal. ning veel miljonid vajavad mingisugust humanitaarabi. selleks, et parandada Euroopa Liidu poolset abi selles kriisis, teeb komisjon ettepaneku, et kuuskümmend kaks miljonit, mis vabanes IPA-st Äh, ümber suunata siis humanitaarabi eelarvesse. kui ma nüüd härra Kaieri küsimusest õigesti aru sain, siis me räägime siin kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, samas kui eelmise reede arutelud puudutasid kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvet. kokkuvõtteks ja et eeldada, e, ennetada nüüd mingisuguseid lisaküsimusi, kaheksakümmend üheksa miljonit vabanes, kuna kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jaoks IPA Türgi eelarve vähenes kaheksakümmend kaks, see kuuskümmend kaks eraldati humanitaarabiks, mis siis juhtub selle kahekümne seitsme ülejäänud miljoniga, me tugevdame sellega EAN-i, e, eriti Vahemere mõõdet E, Euroopa ning ülejäänud raha läheb e, Euro-, ÜRO UNRWA-sse, aitamaks Palestiina põgenikke. kahekümne seitsme miljoni e, pärast me ei tea, pea eelarvepädeva orga institutsiooni juurde tulema, sest seda, need ümberpaigutamised toimu-, toimuvad komisjonisiseselt. aitäh, see selgitab nii mõndagi, sest see Türgi abi äh, küsimuse vähendamine omab ka loomulikult poliitilist mõõdet. me äh, aga räägime siin siis ümberpaigutamisest, kuna vastuvõtusuutlikkus on väga väike, kõik oli selge, aga nüüd ma räägiksin ka ümberpaigutamisest kolmkümmend kaks, see on, me räägime siin äh, üle seitsmekümne viiest miljonist eurost, mis on vaja ümber paigutada, palun selgitage um,. aitäh, ähm, äh, kolmkümmend kaks, siin on tegemist äh, sellega, et äh, tugevdatakse Euroopa Liidu energiaabi rahastust, Helenat seda hallatakse Horisont kahe tuhande kahekümne alt äh, ja meie tegime ettepaneku seitsekümmend seitse koma kolm miljonit ümber paigutada energiaalast äh, e-, Euroopa Liidu ühendamise rahastusse selleks, et toetada Helenat. see tähendab seda, et me soovime tugevdada mm, puhtaid energiaallikaid, see on kooskõlas äh, sellega, mida öeldakse kolmekümnendal novembril kaks tuhat seitseteist ja see on Äh, selleks, et äh, tugevdada investeeringuid äh, uuenevatesse energiaallikatesse, energiatõhususse hoonete puhul ja teie jaoks on võib-olla huvitav see, et teie linna Äh, vahendite suurendamine, turvalise energia äh, alt Horizon, Horisont kahe tuhande kahekümnes, see, see toimub kahes etapis, äh, praegu see seitsekümmend seitse miljonit on siis selle aasta osa ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal toimub samuti vahendite ümberpaigutamine, aga eelmisel reedel me ennetasime seda, lisasime selle kohe lepituskomitee järeldustesse, nii et see kakskümmend miljonit on juba äh, eelarvesse sisse pandud äh, Horisont kaks tuhat kahekümne vahendite suurendamisena. aitäh nende selgituste eest, vaatan nüüd ringi, kas komisjoni liikmete hulgast soovib keegi sõna, kas keegi soovib mingeid küsimusi esitada? ma ei näe, et keegi seda sooviks, nii et raportöörina siis äh, soovitaksin teile nende poolt hääletada, sekretäriaat ütleb meile, et me saame hääletada neid kõiki koos plokina, aga teeme seda elektrooniliselt. kas on vastuväiteid? ei näe, et vastuväiteid oleks, seega avan hääletuse, et hääletame kõiki neid ümberpaigutamise taotlusi plokina. hääletamine lõppenud vastu võetud, kakskümmend kuus poolthäält, üks vastuhääl, kaks erapooletult, jätkame muude ümberpaigutamistega muudes jagudes, sõna raportöör Indrek Tarandil. härra Tarand, ettepanek oleks, et te räägiksite meile kõigist institutsioonidest eraldi sest te ei soovi mõnede ümberpaigutamistega nõus olla ja siis oleks meie jaoks läbipaistvam, kui me vaataksime kõik need ettepanekud institutsiooni, institutsiooni haaval läbi, kui te olete nõus. kui olete nõus, siis teil on sõna. <clears throat> Dankeschön, härra vitsepresident, I will do it as you suggested. aitäh, härra aseesimees, teen seda, aga mul on üks väike muudatusettepanek esiteks tahaks teie tähelepanu juhtida Euroopa kohtule ja olen kuulnud, et komisjoni strateegia vähendada e-, hoonete kulutusi andis tagasilöögi lepitusel, aga kahjuks ma näen, et siin on endiselt kahju Euroopa Kohtuga seoses ja kui proua Holmaier annab mulle oma õnnistuse, siis sel juhul kutsuks kolleege üles toetama ümberpaigutamisi Euroopa Kohtule, eelkõige seoses äh, hoonetega seotud ümberpaigutamistega. ja kui ma teist äh, õigesti aru sain, härra juhataja, siis kas me nüüd peaksime kõigepealt hääletamisega tegelema või ma siis äh, peaksin rääkima ka teistest institutsioonidest? oleks selle poolt, et hääletaksime institutsioonide kaupa. ehk saame siis praegu hääletada äh, kohtu ümberpaigutamisel. kes soovib raportööri ettepanekut järgida, hääletame elektrooniliselt siis. kui vastuväiteid ei ole, raportööri ettepanekutele, siis pole vaja hääletada. Äh, vastuväiteid ei ole, seega järgime Indreku nõuandeid ja palun jätkake järgmise institutsiooniga. ja nüüd äh, Euroopa Kontrollikoda. neli ümberpaigutamise taotlust, äh, kolm neist on tavalised ümberpaigutamised, aga number neliteist, selles osas tahaks kolleegide tähelepanu juhtida, et mul on väga kahju, aga ma ei toeta seda, sest siin on öeldud, et enamus Luksemburgi personalist kannatavad seljaprobleemide all ja seetõttu on vaja elektrilisi laudu. ja tõepoolest, ma alati toetan seda, kui, et me looksime paremaid tingimusi inimestele, kes äh, teevad rasket tööd, auditeerides Euroopa Liidu rahaasju, aga hiljem me saime teada, et üks ähm, üks äh, selline laud või tool maksaks äh, seitsesada kuusteist äh, eurot äh, kümme senti, mis tähendab täpselt sama palju, kui Euroopa, Eestis saab kooliõpetaja, ma tean, et Luksemburg on kallis riik, aga võib-olla saaks mingisuguse treeneri palgata, kes nendega sporti teeks või midagi muud sarnast. kas meil on siin elektrilised toolid? minul on ka probleemid selgrooga. ma pigem annaks selle raha Klaus Vellele, et ta teeks midagi äh, parlamendisaadikute heaks, äh, selle asemel, et äh, teha midagi seljaprobleemide all kannatavate kontrollikoja saadik, kontrollikoja liikmete heaks, et kui kaugele me tõesti läheme, siin on tõepoolest jah, üksnes saja tuhandega tegemist, see on väike raha, võime tõesti sellega nõus olla, aga Luksemburgi inimesed peaksid tõesti kaaluma, millega siin tegemist on. teised inimesed kannatavad rohkem. aga neil on nüüd seal kontrollikojas vaja mingeid elektrilisi seadmeid ja ma võib-olla ei ole poliitiliselt korrektne, ma kohe juba ette vabandan selle eest, aga kui noh, soovivad, siis me võiksime <laughs> osta selliseid elektritoole, mida kasutatakse USA-s ja eh, mina olen selle vastu, eh, hääletan vastu. Also, dass du mal was nicht ironisch meinst me siis ähm, paneme protokolli kirja, et sa midagi siin vahelduseks ka ei, et sa vahelduseks ei ole ka irooniline. kas äh, komisjon on nõus sama menetlusega, mille raportöör välja pakkus, kui äh, vastuväiteid ei ole, siis hääletama ei pea? ettepanek on et kolm ümberpaigutamise taotlust Kontrollikoja puhul heaks kiita ja neljateistkümnendat mitte heaks kiita. oleme, selline on ettepanek. kes on selle poolt, et järgida raportööri ettepanekuid, kus ta on nõus, siin peame küll elektrooniliselt hääletama nüüd. neliteist ümberpaigutamine neliteist Euroopa Kontrollikoja puhul on see, millele Indrek soovib ei öelda. ja selleks, et äh, tema soovitusi järgida, teen ettepaneku, et me hääletaksime plokina ümberpaigutamise taotlusi üksteist, kaksteist, kolmteist, tema soovitab nende poolt hääletada. kui me peame elektrooniliselt hääletama, siis avan ma hääletamise. jaa José Manuel. Il faut comprendre bien. tuleb mõista seda, ma arvan, et lihtsam on öelda, et et paneme hääletusele ümberpaigutamise taotluse neliteist, et kui me hääletame jah, siis me hääletame ümberpaigutamise poolt ja kui me hääletame vastu, seda mm, toetab siin äh, raportöör. Mm, nii on kõik lihtsam. Merci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 Indrek Tarandi ettepanekutele hääletada üheteist, kaheteistkümne ja kolmeteistkümne poolt ja nüüd me hääletame siis neljateistkümnendat. raportöör eh, on selle vastu, soovitab olla vastu, nii et kes ütleb, kes hääletab poolt, järgib Indrek Tarandi ettepanekut ja kes hääletab vastu, hääletab Indrek Tarandi ettepaneku vastu. Leute, es gibt einen Antragsteller, der Antragsteller sitzt da. seal on inimene, kes on raportöör. raportöör soovib öelda ei, nii et kes toeta, tahab toetada raportööri ettepanekut, peab äh, praegu vajutama rohelist nuppu ja kes ei taha ähm, teda toetada, see peab hääl- äh,, vajutama punast nuppu, see on suhteliselt lihtne okei okay.. Problem... minu probleemiks on see, et ma menetluse ümberpaigutamiste puhul ei ole mulle väga selge veel. teeme siis teistpidi. kui komisjon on Indreku ettepanekuga nõus, et me lükkame selle taotluse tagasi, et kas me oleme nõus sellega? seda ma ju ütlengi, et me peame seda ettepanekut hääletama. hääletame elektrooniliselt. Indrek taotleb tagasilükkamist. ma näen, et Rahvapartei näitab, et pöial allapoole, nii et mina saan aru, et teie soovite selle vastu võtta. nii et teeme veel kõike, kõige, kõik väga selgeks You don't have to vote? Okay. Einstimmigkeit dafür, dann kui on ühehäälsus, siis on konsensus olemas. nii et minu viga, ütleb juhataja. palun jätka. Attends, euh, on va mettre euh, see, see president okay,, okay, see okay, ekstreemne okay. see. juhataja, see on väga lihtne. Jenska ähm,, kui ma õigesti aru saan, et kui me nüüd Indreku ettepaneku vastu oleme, siis äh, oleme selle ümberpaigutamise heaks kiitnud äh,. äh konstateerime siis seda ja jätka palun järgmise institutsiooniga asjad on väga lihtsad. me oleme siis äh, kas selle ümberpaigutamise poolt või vastu, et kui me oleme selle ümberpaigutamise vastu, siis me hääletame vastu ja kui me oleme poolt, siis hääletame poolt, et see on väga lihtne. ma olen teiega nõus, aga ma saan sekretäriaadilt teistsugust äh, sisendit siin, palun selgitage ise Jose Manuel, bon. Jose Manuel, palun. ma olen nõus juhataja ettepanekuga. juhataja ei pane hääletusele ümberpaigutamise taotlust, vaid ta tahab äh, hääletusele panna raportööri ettepaneku. otsustab juhataja, nii et kui tema otsustab nii, siis meie hääletame, meie Rahvapartei hääletame raportööri ettepaneku vastu aga vaja on äh, selgust selles, et mida me hääletame parasjagu, et kui, kas me hääletame raportööri ettepanekut, kui me hääletame raportööri ettepanekut, siis meie, kuna me toetame ümberpaigutamist, hääletame raportööri ettepaneku vastu, see on lihtne. okei, also, das war mein Vorschlag. see oli minu ettepanek äh, umbes kümme minutit tagasi, aitäh, Jose Manuel. veel kord, üritan inglise keeles, võib-olla läheb siis lihtsamalt Indrek teeb ettepaneku öelda ei ümberpaigutamisele number viisteist. elektrooniliselt äh, on siis küsimus selles, et kes toetab raportööri ettepanekut. kes toetab raportööri ettepanekut? inimene, kes ei soovi toetada Indreku ettepanekut, peab hääletama vastu. kas kõik on selge? suurepärane. ja me peame elektrooniliselt hääletama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 seega on tagasi lükatud Indreku ettepanek kuueteist häälega, see tähendab, et see ümberpaigutamine läks läbi, et vahendid paigutatakse ümber. Indrek lost, jah, they get the electronic. Indrek kaotas, nad saavad elektritoolid <laughs> mida iganes. Desk, sorry, jaa. vabandust, lau-, elektrilised lauad. kas sa oled lõpetanud, Indrek? Äh, kui ei, siis jätka. lugupeetud kolleegid, mul on väga kahju, et ma sellist segadust siin põhjustan. aga niimoodi mina sellest, äh, nendest elektritoolidest aru sain. ja nüüd parlament ise, see on alati väga oluline, sest äh, tänu Jumalale on meil härra Kleti siin, kes äh, suudab olla kõikjal korraga ja kes saab vastata võib-olla kahele küsimusele, mis mul on. küsimused tõstatusid, kuna meil ei olnud äh, eelarvekomisjonis väga palju aega teabevahetuseks äh, korralikult. ja esiteks sooviks küsida tema teenistuselt, kas on äh, mõni teine võimalus rahastada ümberpaigutamisi kolm ja neli, mitte teha seda sissekujundusest, sest mulle ei meeldi see, kui rohkem kui seitse tuhat eurot äh, tuleb ümberpaigutamiste arvelt tulevikus. ja äh, härra Ashworth kuna me saame väga hästi läbi, siis ma ei taha seda koormat äh, teie õlule jätta, sellepärast küsin. ja teiseks, mis alusel ei võetud neid Intecomi eelarve asju selle aasta eelarvesse Äh, arvesse mainitakse, et soovisite jätta eelarve aktsepteeritavasse raamidesse ja aktsepteeritav tase peaks ju alati olema see, mis juhindub reaalsetest vajadustest, et äh, või saan ma valesti aru, need on minu kaks äh, küsimust. kas on keegi, kes saab vastata neile küsimustele? <clears throat> aitäh, härra juhataja annan teile vastused siis, et kas me saaksime C3 ja C4 rahastada teistelt eelarveridadelt, jah, teoorias jah, aga on üks ajutine leping, mille tulemus on see, et kui me alles neljandal detsembril tuleks teie ette, siis oleks meil probleeme nii tõlkimise kui, suulise kui kirjaliku tõlkega ehm, ma selgitan, miks see on aktsepteeritav, et me võtame selle seitse miljonit öö, äh, mm, ruumide kujundamisest, see on äh, seal on kaheksakümmend seitse äh, miljonit ja me üheksa protsenti sellelt eelarverealt võtame ära, tegemist on detsembris kaks tuhat viis hinnatud eelarvereaga, see kestib kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani nii et äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus me tegelesime äh, nende büroodega ja siis meil on tead-, me ei ole kõigis asjades kindlad, mis äh, projekte parasjagu läbi viima hakatakse ja on veel paar asja, mis on olulised projektid, mis tehti, tehti seoses hoonete turvalisusega viimasel kahel eelarveaastal, äh, eriti Strasbourgis. Need meeskonnad on Äh, soovivad teha neid äh, töid, mida te ise pidasite prioriteetseks, äh, mm, kui tegemist oli kahe eelmise eelarveaastaga. see tähendab seda, et teatavatel hetkedel vähem prioriteetsed projektid kannatavad selle all, et meil ei ole piisavalt personali, et neid läbi viia. aga mm, on mõningad projektid, mida ei ole tehtud, mingid asjaolud, et meil on selles, selle eelarve real nüüd seitse miljonit ähm, esimene projekt või projektide kogum puudutab neid otsuseid, mida ei ole tehtud seoses PHS hoonega, kus on ettevalmistavad tegevused, mis on seotud muuhulgas äh, raamatukogu ümberkolimise ja äh, peasekretäri äh, ümberkolimisega ja teiste taristuasjadega ja kuna ei ole otsuseid tehtud PHS-i osas, siis neid e-, eelnevaid töid ei ole veel tehtud ja me oleme erakorraliselt saanud ka sissetulekuid, mis on ette nähtud eh, EMS eh, väljaku eh, hoone jaoks, seal on tehtud töid ja arendaja oli sunnitud meile kaks miljonit eurot tagasi maksma ja hoonete tsentraliseeritud haldamise hankega seoses, mis puudutas äh, hanget, seal ei ole me mm, ajakavas ja on ka aatriumi hoones äh, mm, ruumid, millega ei ole piisavalt kaugele jõutud, seal on üheksa miljonit eurot, on peatatud mingid äh, tööd Trevi hoones, sellepärast et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpust siiani on otsustatud äh, re-, remontida kogu äh, Trevi hoone kahe tuhande kahekümnendal aastal ja seetõttu ei ole praegu vaja seda remontima hakata osaliselt. Need on siis äh, peamised tööd Brüsselis, me jõuame juba äh, saja poole milja, saja mm, koma viie miljonini, ka Luksemburgis me oleme mõned tööd tegemata jätnud, sellepärast et ümberkolimise perspektiiv kaadhoonesse täpsustub ja ei ole enam mõtet Schumanni hoones või vanas äh, majas äh, tegema hakata, äh, see hinnang võiks olla e-, negatiivne ja Strasbourgis ka on terve rida väiksemaid töid, mis on hilinenud, kuna nagu ma ütlesin, meeskond tegeles suurte hoonete turvalisuse parandamise te tegevustega äh, Vikihoones, kus te näete, et asjad äh, edasi liiguvad. ja viimane asi, äh, Pariisi infobüroo, seal me oleme ette näinud äh, kahe miljoni eest töid ähm, et see oleks ja läbirääkimised on jõudnud lõpu faasi ja ette on nähtud, et kaks miljonit me saaksime kahekümne aasta jooksul, et täiendavad kaks miljonit tulevad siit nii et äh, meil on seitse, seitse miljonit, äh, mida me saaksime kasutada selle ümberpaigutamise jaoks, äh, seda me saaksime ka üm-, koondümberpaigutamise jaoks kasutada, nagu me ütlesime viimane kord neljandal detsembril. ja see projekt on ei ole siin mõtet eelistada siin mingit teist eelarverida ja teine küsimus, investeeringud, mis puudutavad äh, ümberpaigutamisi neli ja viis äh, tegelikkuses, vabandust, äh, viis ja kuus, ümberpaigutamised viis ja kuus. tõepoolest, eelarve läbirääkimiste käigus me üritame piirata eelarve kasvu vastavalt eelarvekomisjoni soovile, me oleme Ehm, piirdunud inflatsiooniga üks koma seitse või üks koma kaheksa protsenti, eh, on teadaolevad investeerimisprojektid, aga praegu on raske kui me tahame eelarvepiirangute raamesse jääda, sinna midagi lisada, me teame väga hästi ka seda, et kahe tuhande, kahe miljardi osas ehm, tehnilise, tuleb tehniline korrektuur ja selleks, et võimaldada eelarve arutelusid lõpule viia äh, kevadeks, teades, et on kindlasti vaja investeerida mingitesse asjadesse, on võimalik eelarve pädeva institutsiooni nõusolekuga ja sellepärast me täna siin ka oleme, teha võib-olla Ehm, neid ehm, investeeringuid äh, kasutades äh, eelmiste aastate ülejääke, see võimaldab meil jääda eelarvepiirangute raamesse, aga samal ajal kasutada paindlikkust, mis on piiratud äh, kahe protsendiga eelarvest nende investeeringute puhul viis kuni üksteist miljardit iga-aastast e, miljonit iga-aastast eelarvest ja see paindlikkus on ette nähtud on võimalik äh, üle, ümber paigutada äh, neid ähm, summasid. aitäh ja nüüd peab raportöör meile soovituse andma uh,. Thank you, Mr Kleti. ma tänan, härra Kleti. me pooldame, toetame. okei okay., see on Berichterstatter. nii et et raportöör soovitab heaks kiita, vastuväiteid ei ole, seega heaks kiidetud. ja nüüd tuleme hoonete juurde. vabandust, üks viimane lõppmärkus. eelarvekomisjoni ettepanek, et järgmisel aastal raportööridele eh, antakse härra Ashwordile ja minule ja teistele kõik eh, ülekanded ja see on väga kasulik instrument läbirääkimiste protsessis. et analüüsida siis, mida institutsioonid meile pakuvad. sest need ülekanded iseenesest näitavad, et ei ole piisavalt rahalisi vahendeid mõnedel eelarveridadel, mis jah, näiteks pidanuks olema ja mis on sihipärased näiteks nelikümmend aastat Kontrollikoja juubelit tähistada Äh, nii et järgmisel aastal, kui institutsioonidega läbirääkimisi peetakse, oleks hea, kui see informatsioon oleks raportööride käsutuses ähm.. ma tänan. ja nüüd äh, hoonete poliitika, aga mul on selline informatsioon, et meil ei olegi seda. okei, dann ist der punkt er- sellisel juhul on see punkt ka ammendatud, nüüd muud päevakorrapunktid veel rohkem sõnasoove ei ole muude päevakorrapunktide all ja tuletan meelde, et homme kaheksa kolmkümmend jätkame EFSiga ja praegu on töö lõppenud.